You... niisiis, palun alustagem, kas saate oma kohtadele istuda? ja lähen edasi itaalia keelele, nii et palun pange oma kõrvaklapid. tahaksin koheselt anda, tervitada siin meie külalisi ja meie eksperte, kes on juba kohal ja tunnen väga suurt headmeelt selle üle, et meie komisjonis leiab aset niivõrd oluline kuulamine, kus arutatakse meie jaoks keskse tähtsusega äh, teemat ja mis Euroopa jaoks on üha tähtsam, me räägime siin äh, rändajatest ning nende kult-, lõimimisest ka läbi kultuuri, läbi hariduse. tegemist on siis kahe võimalusega täiel määral integreerida äh, inimesi läbi äh, formaalsete, mitteformaalsete oskuste. meie eesmärgiks on luua kaasav äh, pluralistlik ühiskond, mis oskab väärtustada sotsiaalset, kultuurset, hariduslikku, juriidilist kodakondsust tegemist on praegu väga traagilise humanitaarkriisiga kahjuks Euroopas ka ja mitte ainult väljaspool meie piire. ja me näeme, et sellega kaasneb äh, tihtilugu ka see, et vastuvõtmistingimused ei ole väärikad, äh, see puudutab lapsi, naisi, põgenikke. parlament omalt poolt on äh, nõudnud ka seda, et Euroopa eh, rändepaketi raames eh, pöörataks rohkem tähelepanu just vastuvõtutingimustele, tuleb meeles pidada ka seda, et võttes arvesse, kuivõrd palju on põgenikke ja kuivõrd suur hulk, suur, eh, suurem osa neist on naised ja lapsed, siis kõige olulisem olgugi, et võib-olla neile veel ei ole antud põgenikustaatus, peaks neil lastel olema eelkõige just juurdepääs haridusele, koolitundidele ning peaks olema tagatud äh, väärikad tingimused kõigi jaoks ja seda tahaksin meelde tuletada, aga võttes arvesse, et meil on olemas äh, alaealiste äh, ning äh, varjupaiga ja inimõiguste kohta käivad rahvusvahelised konventsioonid, mida me, millest me peame kinni pidama. tunnen head meelt selle üle, et täna on siin minuga koos ka kolleeg Kienge, kes on libekomisjoni raportöör ja tänan teda selle eest, et ta äh, siin kultuurikomisjonis nüüd on. ning tema räägib äh, kõikehõlmavast äh, lõimumispoliitikast, eriti just Vahemere piirkonnas. ma, meie jaoks on see oluline sellepärast, et see kuulamine oli meie otsuseks, otsustasime seda koos fraktsioonide koordinaatoritega libekomisjonis eh, samal ajal arutatakse eh, seda teemat oma vaatevinklist lähtudest eh, ning tööhõivekomisjonis arutatakse jällegi seda küsimust tööhõive vaatevinklist ning nagu te näete, siis me peame siin arvestama kahe aspektiga, ühest küljest, et see probleem on kiireloomuline ja me ei saa seda kuidagi varjata. me peame tagama juurdepääsu haridusele ka praeguses kiireloomulises faasis. me oleme ka nõudnud, et kahekordistatakse vahendeid selleks, et pakkuda noortele Äh, haridust äh, mitte ainult äh, pärast põgenikustaatuse andmist, vaid ka juba enne. ja veel on väga selge, et sisserändajad ja ka uued kodanikud saavad osaks Euroopa ühiskonnast ning jällegi puutuvad kokku erinevate kogemustega siin Äh, sellest räägivad ka meie eksperdid. ja neid on vaja lõimida ning väärtustada nende siin viibimist kuid muidugi äh, need küsimused puudutavad tegelikult ka ressursside küsimust. tegemist on äh, uute inimestega Euroopas. täna siis siin paneelis annan sõna teile üksteise järele. Te näete minu vasakil on äh, kolleeg Kienge, Kienge ning äh, doktor Mario Piacentini OECD-st haridusküsimustega äh, tegeleb tema. ja räägib siis pikemalt keelelisest lõimu, lõimimisest siin viibib ka doktor äh, Brigitte Balbach. kes on Põhja-Reini-Vestfaali liidumaalt ning äh, tema äh, arvamus kindlasti huvitab meid vägagi seejärel siis äh, proua Melanie Ebel Brandenburgi noorsoo nõukogust ja ta on töötanud ka Maailma Noortefondi heaks. kohal on samuti Marianne Ponslee ja Patri Witchers, Yehudi Menuhini äh, äh, sihtasutusest kelle, kes saavad samuti sõna. ja muidugi anname sõna ka kõikidele parlamendisaadikutele, kes äh, sõna soovivad. meil on siin neli külalist kolleeg Luigi Morgano poolt, kes on tulnud siia Itaaliast ja kes tunnevad ka nende teemavaldkondade vastu huvi. E ja seitse külalist viibib siin äh, proua Kienže kutsel ja nemad tunnevad ka selle teema vastu huvi. nüüd annangi äh, sõna kohe Cecil Kienžele. tänan teid selle eest, et te siin viibite ning ka äh, tahaksin tunnustust avaldada teile selle raporti puhul, äh, millega te töötate. suur aitäh, aitäh, Silvia! minu jaoks on tegemist suure auga siin äh, täna viibida ja tutvustada teile algatusraportit Vahemere piirkonna kohta. tegemist on kõikehõlmava lähenemisega, kus käsitletakse siis rändenähtust ja tänan teid selle eest, et annate mulle võimaluse neid küsimusi siin täna arutada. nagu te teate, hääletus leiab aset äh, homme libes, nii et me oleme hääletuse eelõhtul praegu ning komisjon siis otsustab selle teksti üle, mis minu jaoks on kuudepikkuse kõva töö tulemus ja see kajastab ka kõikide fraktsioonide nägemusi, see on oluline, sellepärast et Äh, siin me ei kajasta mitte ühe või kahe fraktsiooni arvamusi, vaid äh, me oleme kõigi panuse kaasanud. me läht-, ma lähtusin äh, ühest lihtsast faktist sellest, et rände, ränne kui selline on niivõrd keerukas nähtus, et on keerukas seda hallata siiani kasutatud instrumentide ja ja poliitikatega. viimased kakskümmend aastat äh, oleme liidu ja riikide tasandil kasutanud ühtesid ja samu poliitikaid äh, ja on pigem lähtutud julgeolekukaalutlustest äh, selle kiireloomulise küsimuse lahendamisel ja muudatusi ei ole väga palju välja pakutud. aga on selge, et varasemad poliitikad ei, ja ka tulevikus tõenäoliselt ei suuda ennetada Balkani või Vahemere piirkonna rändevoogude kulgemist. seega ma tahaksin siis pakkuda seeläbi konkreetseid äh, lahendusi äh, rändevoogudele, äh, mis on kõige suuremad nüüd pärast teise maailmasõja lõppu ja tahaksin rääkida nii eh, lühikesest kui ka pikast perspektiivist. see ongi siis minu algatusraporti eh, teemaks, keskendun eelkõige Vahemere piirkonnale ja sellele, et meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist. tuletaksin meelde, et sellest me lähtusime eh, me näeme, et olukord on muutunud ja nüüd pidime kaasama ka Balkani siia me oleme välja töötanud nüüd ühisdokumendi, kus on soovitused erinevates äh, valdkondades selle kohta, mida peaks tegema. peamine üleskutse seisneb selles, et äh, rände, äh, rändele kui sellisele ei saa vastu astuda, vaid seda tuleb juhtida nende instrumentide abil, mis meil on ning seda tuleb teha optimeerides sise- ja välispoliitilisi lahendusi. kõik institutsionaalsed ja mitteinstitutsionaalsed osad peavad olema kaasatud. siin raportis me pakume välja konkreetseid samme keskpikaks, lühikeseks pikaks perspektiivis ning pakume ka välja poliitikaid, mille abil oleks võimalik võidelda rände põhjuste vastu. ehk siis selle probleemi juurde vastu. ja mis puudutab neid põhjusi, miks inimesed lahkuvad, solidaarsus ning vastutuse jagamine ei saa jääda ainult abstraktseteks mõisteteks, vaid need on vaja üle kanda konkreetselt ka rändepoliitikasse Euroopas artikkel kaheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingus puudutab samuti seda, nii et eh, siin on meil ka tegelikult ühine õiguslik alus tulevasele õigusloomele. solidaarsus peab eh, üles näitama kiireloomulistes olukordades nagu praegu. me peame täiel määral toetama tead-, eh, tea-, toetama otsimist ning põgenike päästmist liikmesriigid, kellel on Euroopa mehhanism, alaline Euroopa mehhanism äh, äh, põgenike otsimisele, päästmisele ning nende abistamisele. Äh, neid mehhanisme tuleb ka rahastada nii vahendi, rahaliste vahenditega kui ka tehniliste vahenditega, ka see on väga oluline. solidaarsus aga ei tähenda mitte ainult merelt päästmist, vaid solidaarsus tähendab ka seda, et tuleb pakkuda lootust neile, kes põgenevad tagakiusamise sõja ja nälja eest. me samuti toetame ümberasustamismehhanismi tegemist peab olema kohustusliku süsteemiga selleks, et Euroopa Liidu siseselt ümber asustada varjupaiga taotlejad vastavalt võimalustele tuleb samuti arvestada taotlejate endi eelistustega sihtriigi osas. samuti toetame mehhanismi, mille eesmärgiks on põgeniku, põgenike ebasustada juba liikmesriigi enda siseselt ning kasutada siin ka solidaarsusfonde, humanitaarmissioone rändenähtuse äh, vastutustundlik juhtimine tähendab ka seda, et me peame avama regulaarsed ja seaduslikud, äh, seadusliku rände kanalid. ainult tänu äh, inimeste, kaupade ja teadmiste vabale liikumisele saab Euroopas siin edasi liikuda Euroopa äh, peaks läbi vaatama kõik oma praegu killustatud poliitikad äh, ja tegema seda, vaadates äh, seda läbi majandusrände vaatevinkli ning tuleks arvestada seda tehas ka olukorraga kolmandates riikides. jällegi rääkides majandusrändest, me mõistame hukka igasuguse rändajate tööjõu ärakasutamisele. paljud paljudes riikides me näeme, on äh, ära kasutatud äh, äh, inimkaubanduse ohvreid, tuleks täiel määral ellu rakendada direktiiv viiskümmend kaks, kaks tuhat üheksa ning süüdlased kohtu ette viia. samuti teeme ettepaneku muuta sinise kaardi süsteemi loodan, et äh, see läbivaatamine saab olema ambitsioonikas ning vastab ka tööturu vajadustele erinevates liikmesriikides. rändekanalite avamisel tuleks samuti võtta vastu meetmeid, mis peavad olema äh, ambitsioonikad ja mis peaksid tagama eelkõige just integratsiooni. see huvitab kindlasti väga ka teie komisjoni. seda siis esiteks ja teiseks tuleks tagada põgenike vaba liikumine. ma usun, et integratsioon on võtmetähtsusega ja see tagab ühtse tulevase rändepoliitika edu see väljakutse, millega me praegu silmitsi seisame, seisneb selles, et meil on vaja prioriteetselt käsitleda äh, rändevoogude integratsiooni meie sotsiaalsesse majanduslikku süsteemi, kuid samuti äh, poliitilise süsteemi. me peame tagama nende inimeste õigused äh, ja samuti kehtestama kohustused nagu äh, ka Euroopa kodanikele. me oleme viinud sisse ka muudatusettepanekuid praegusesse raportisse, osad muudatusettepanekud tulid ka siit komisjonist ja tänu sellele on meil õnnestunud tugevdada äh, raportit ja tugevdada seda osa raportist, mis puudutab meie rändepoliitika aluseid. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad ellu rakendama äh, kõiki vahendeid, mis neil on äh, lõimumise tagamiseks ning kaasamiseks. mitte mingil juhul ei tohi tekkida äh, põgenike isoleerimist. kaasata tuleb siia ka kohalikud ja regionaalsed omavalitsused, nii et äh, see lõimumine hakkab juba tegelikult regioonidest ja selleks on vaja sisse viia ka toimivad äh, integratsiooniprogrammid. liikmesriigid peavad põgenikele pakkuma võimaluse oma elu uuesti üles ehitada neis riikides, kus nad on vastu võetud. Neil on vaja äh, eluaset, juurdepääsu haridusele, võimalust käia äh, keelekursustel ja äh, kutseõpet saada ning osaleda kultuuride vahelises dialoogis. peamised integratsioonivahendid, peamiseks integratsioonivahendiks on töö ning algatus, raport on ka selle valdkonna kohta ning ka siin oleme palunud äh, liikmesriike äh, korralikult äh, kohaldada olemasolevaid direktiive, mis tagavad töö ka põgenikele. see algatusraport, vabandan väga, aga nõudis terve aasta tööd, nii et seetõttu olen nii põhjalik. siin on tõesti väga palju küsimusi, mida käsitlen, homme läheb see hääletusele ja siis on ka võimalus äh, sellest veel rääkida, aga võtaksin kokku ja ütleksin, et see fenomen on tõesti niivõrd keerukas, et me saame seda hallata ainult läbi poliitika ja, ähm, ja kohaste äh, instrumentide põimimises toime tulla. parlamendil on siin väga suur vastutus äh, toimetulekuks ning samuti selles osas, mis puudutab selle nähtuse põhjuste selgitamist liikmesriigid peaksid äh, siin oma egoismist äh, lahti saama ning lõpetama äh, ringkaitsepoliitika ning looma alused ühiseks rändepoliitikaks. ma loodan, et toetate seda algatusraportit väga ja vabandust, loodan, et teil on kaasas raport, sellepärast et siin on veel palju punkte, mida ma ei jõudnud mainida. ja suur aitäh, Cecile me peame ka kõneajast siin kahjuks kinni pidama ja homme on hästi tähtis päev siis sellepärast, et libes on hääletus. Ehm, tunnustame väga seda suurt tööd, mis sa oled ära teinud. näeme, et äh, kajastades väga hästi ka rändajate igapäevaelu, et tõesti väga tõsiseltvõetav töö. ma tahaksin lihtsalt ütelda, et paljud kolleegid äh, kultuurikomisjonist saatsid ka libekomisjonile muudatusettepanekuid ja tahaksin tänada teid selle eest, sellepärast et paljud läksid raportisse ka sisse, eriti mis puudutab juurdepääsu haridusele, haridusstandardeid, äh, nii äh, kutsekoolitust kui ka muud ja lisaks tahtsime, et Eh, läheks sisse ka meie novembri eh, põgenike resolutsioonis mainitud eh, hariduskoridoride küsimus ja ka see, et Euroopa ülikoolid on vastu võtnud põgenikest üliõpilasi. aga muidugi see oluline küsimus, mis on niivõrd kiireloomuline ja mis nõuab ja mis ei ole mööduv nähtus me peame seda küsimust käsitlema käsikäes ka muude poliitikatega liikmesriikides ja ka Euroopa tasandil ja töötama välja teatud juhised, suunised selles osas, mis puudutab üldiselt eh, rändet, integreerimist, ka noorte ja, ja laste integreerimist. nüüd aga annaksin sõna koheselt OECD esindajale doktor Mario Piacentinile, kes saab siis tutvustada oma tööd, palun. Good, good afternoon everyone, I am Mario Piacentini, I am an analyst in suur aitäh, mina olen Marju Piacentini ja mina tegelen äh, PISA programmiga OECD raames ja ma tahaksin tänada sekretariaati ning äh, raportööre selle eest, et meid on siia täna kõnelema kutsutud ja ma tahaksin täna rääkida teile erinevatest integratsiooni puudutavatest teemadest haridussüsteemist. nüüd peamine punkt on järgmine, nimelt see, kuidas integreeritakse või ei integreerita inimesi haridussüsteemis, mõjutab ühiskonda laiemalt ja me ei räägi siin mitte ainult sisserändajatest. kui me vaatame seda teemat praeguse pagulaskriisi eh, kontekstis, eh, siis on järjest rohkem eh, pagulasi ka haridussüsteemis, nii et järjest mitmekesisem taust inimestel kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal viieteistkümnes aastastest oli kaksteist protsenti välismaist päritolu ja siis viis protsenti olid sündinud mõnes muus riigis. nüüd see arv on kasvanud, on nelja kuni kuue protsendipunkti võrra Iirimaal, Hispaanias, Itaalias. nii et riikidevahelised erinevused on suured, me teame, et enamasti sisserändajate lapsed koonduvad ühte ja sama kohta ja see tähendab, et integratsioon on keeruline ning see on, töö on keeruline ka koolijuhtidele ja õpetajatele. me avaldasime sellise äh, raporti, mille nimi on sisserändajate lastest äh, koolis, nii et teil on täielik ligipääs sellele ka internetis, võite selle alla laadida endale meie veebilehelt. nii et siin on kokku toodud erinevad andmed PISA andmebaasist, me oleme analüüsinud seda, kuidas äh, sisserändajate lastel koolis läheb. Need andmed näitavad väga selgelt seda, et oluliselt mõjutab laste tulemusi see, millise haridustaustaga on, nad on. lisaks et aga tulenevad või on, sõltuvad need tulemused ka sellest, milline on konkreetne haridussüsteem, kuhu nad jõudnud on nüüd näiteks araabia keelt kõnelevatest riikidest pärit äh, laste tulemusi on võrreldud muude tulemustega ja te näete, et Hollandis läks araabia keelt kõnelevatel lastel paremini kui Taanis, Soomes ja Kataris. nüüd, mida on siin uut meie raportis, nimelt me ei tegele mitte ainult ähm, hinnetega, tulemustega, vaid me käsitleme ka õpilaste sotsiaalset integratsiooni koolides. ja üks näitaja sellest on see, kuidas koolid suudavad integreeruda, integreerida need lapsed ja seda näitab see, kas lastel on tunne, et see on nende kool või mitte nii et siin on siis graafik. me võrdleme seda, kuidas tunnevad ennast koolis erinevad araabia keelt kõnelevad lapsed erinevates riikides. näiteks Soomes tunnevad araabia keelt kõnelevad lapsed ennast hoopis rohkem osana oma koolist kui teistes riikides loomulikult siin mängib rolli ka sotsiaalmajanduslik taust. nii et meie andmed siis kinnitavad seda, et õpilaste psühholoogiline heaolu ei tulene mitte ainult sellest, kui erinev on nende päritolukultuur ja sihtriigi kultuur, vaid see tuleneb ka sellest, kuidas aidatakse neid igapäevaselt hakkama saamises. nüüd järgmine slaid käsitleb ühte konkreetset teemat, mis on üks peamisi tegureid integratsioonis nii sotsiaalselt kui ka eh, keeleliselt ja siin me räägimegi just nimelt nende keelest ja sellest keelest, mida nad räägivad kodus ja koolis me teame, et paljudel õpilastel on suur keelebarjäär keskmiselt, keskmiselt kuuskümmend neli protsenti nii-öelda esimese põlvkonna sisserändajatest, kes on siis sündinud mujal, räägivad kodus enamasti keelt, mis ei ole koolikeel, ehk siis PISA hindamise keel, ehk siis vastuvõtva riigi keel ja nelikümmend üks protsenti teise põlvkonna äh, sisserändajatest räägivad kodus äh, teist keelt. ja nende õpilaste tulemused koolis on, tulenevad otseselt keelest, mida nad räägivad vastuvõtvas riigis. PISA-s me küll ei räägi otseselt keeleoskusest, kuid me saame eristada õpilasi, kes räägivad koolis ja kodus sama keelt, võrreldes nendega, kes räägivad kodus muud keelt siit on siis näha, et siin on tulemustes vahe näiteks äh, PISA lugemistestides. nii et see loomulikult mängib oma rolli, sellepärast et paljud õpilased ei räägi kodus sama keelt, milles neid koolis õpetatakse et keeleoskus ja äh, tulemused on äh, oluliselt omavahel oluliselt seotud ja me oleme äh, seda testinud ka näiteks internetipõhiste ülesannete lahendamise testis PISA raames. siin on nüüd selge vahe, nüüd selles probleemi lahendamistestis kasutatakse lihtsamat keelt ja vähem on seal teksti. me oleme selgelt näinud, et äh, sisserändajatest õpilaste tulemused lugemistestis on äh, suhteliselt madalamad, nii et nende probleemid või siis nii-öelda akadeemiline puudujääk on tihedas seoses nende võimega keelest aru saada ja saada aru piisavalt hästi mis on ju vajalik kooli kontekstis. see tähendab, et ei kasutata ära ka nende õpilaste võimeid täielikult. ja neil on hoopis suuremaid raskusi probleemide lahendamisel kui siis see keskmine. ja veel üks oluline punkt. loomulikult kõik õpilased ei ole ühesugused ja oluliselt sõltub sisserändajate seda õpilaste puhul see, millal nad jõudsid, näiteks me eh, vaatasime, mis toimub Luksemburis, õpilased on pärit väga erinevatest riikidest, need, kes tulevad eh, kes on seal, tuleb Prantsusmaalt, eh, siis ei ole mingisugust mõju, ükskõik mis vanuses nad Luksemburgiga ei koliks, siis nende tulemused umbes samasugused. aga näiteks portugallaste puhul äh, on olukord erinev ja eks-Jugoslaavia riikidest pärit õpilastel samuti. näete, et mida hiljem nad on riiki tulnud või mida vanemad nad siis olid, siis seda halvemad tulemused on neil koolis. oluline on rääkida keeleoskusest, aga näiteks kultuuri kontekstis loomulikult, kui äh, laps või õpilane oskab vastuvõtva riigi keelt, siis julgustab see neid osalema ka näiteks kultuurielus vastuvõtvas riigis, nii et need andmed näitavad seda, et enamik sisserändajate, rändajatest õpilastest osalevad kultuurisündmustes, võib-olla pidustustel vastuvõtvas riigis aga vaid vähesed neist tegelikult naudivad seda. nii et me näeme, et osalusprotsent ja see äh, võimalus siis ka nautida selliseid sündmusi on seotud otseselt keeleoskusega. ja keeleoskus ei äh, mängi rolli mitte ainult õpilaste integratsioonil, vaid ka näiteks nende vanemate ja laiema äh, kogukonna integratsioonis tihtipeale on õpilane ju vahendaja vastuvõtva riigi kogukonna ning oma pere vahel. räägime siis edasi nüüd poliitikast. millised riigid ja haridussüsteemid on siis paremad, mida peaks selle süsteemi sees tegema? kindlasti peaks see pakkuma paremat, paremaid keeleõppevõimalusi äh, mis vastavad ähm, sisserändajatest õpilaste äh, vanusele ning vajadustele. meil on siin infot ka kolmandate riikide kohta ning kaheksateist protsenti õpilastest, kes õpivad äh, mõnes muus keeles kui oma emakeeles, äh, siis neil on vähemasti kaks tundi keeleõpet kaheksateist protsenti ja kaks tundi, seda ei ole kuigi palju. kui me vaatame Singapuri, siis see on viiskümmend seitse protsenti. ja siin graafikus tuleb ka selgelt näha seda, et erinevad riigid mõistavad ähm, erinevalt seda, kui mitmekesine on sisserändajatest õpilaste ähm, hulk, nii et äh, nüüd selge näide Soomest, kolmkümmend kaks protsenti õpilastest, kes ei ole soome emakeelega, kes on jõudnud sinna pärast kümnendat eluaastat, siis neile pakutakse keeleõppevõimalusi. ka Kanada on näide sellest, kuidas on võimalik pakkuda erinevaid keeleõppeprogramme vastavalt õpilaste vajadustele. ja ma tahaksin siin vältida igasugust vääritimõistmist, me räägime sellest, et oluline on pakkuda keeleõppevõimalusi kuid me ei toeta mitte mingisugust poliitikat, mis toetaks kuidagi seda, et inimesed peaksid rääkima ainult ühte keelt. vastuvõtva riigi keele õppimine on oluline, aga sama oluline on sotsiaalse ja kultuurilise integratsiooni vaatenurgast see, et õpilastel ka jääb alles oma kodune keel sest et äh, see nende emakeel kannab ju nende kultuuri ja selleks, et nad saaksid äh, arendada välja tõelise identiteedi, tähendab, et neil peab olema võimalus suhelda ka oma äh, pereliikmetega. ja siis vaid nii on võimalik neil saada ka vajalikku toetust oma peret kui kogukonnalt laiemalt. jällegi on riike, kus mõistetakse paremini seda, et keeleõppe programmid on keerulisemad kui, kui lihtsalt tüübeles keeleõpe, vastuvõtva riigi keeleõpe. ja pakutakse näiteks õppimisvõimalusi ka õpilaste emakeeles, näiteks üks kümnest õpilasest õpib ka oma emakeeles juba vastuvõtvas riigis Portugalis näiteks ja ka Singapuris on üsna tavaline selline aktiivne kakskeelsuse edendamine. nii et siin kaks peamist äh, asja, millega tuleks arvestada poliitika väljatöötamises, peaks äh, tagama selle, et äh, õpetamise keel, ähm, et õpilane õpib selle keele võimalikult ruttu ära, kuid et keeleõppeprogrammid ei peaks edendama mitte siin ükskeelsust, vaid ikkagi lähtuma sellest, et inimesel on mitu keelt. meie praegused andmed ei suuda aga meile pakkuda vastuseid teatud olulistele teemadele, näiteks min-, milline kakskeelne haridus töötab kõige paremini ja kuidas näiteks toimib siis otsene keelekümblus, kas on kõige parem, kui lihtsalt õpilane panda, panna otse sinna vastuvõtva riigikeelega klassi või siis pakkuda neile õpetust ka oma emakeeles. ja me teame üsna vähe selle kohta, milliseid erinevaid tegevusi äh, teevad näiteks õpetajad, millised äh, on äh, tavad, mida kasutavad koolijuhid selleks, et hinnata ka kultuurilist mitmekesisust, mida pakuvad ju sisserändajatest õpilased, nii et millist lähenemist siin kasutatakse selleks, et seda mitmekesisust hinnata, selle asemel, et seda pidada probleemiks ning et soodustada siin kultuuride vahelist suhtlust Neil on selles teemavaldkonnas ka väga ambitsioonikas äh, uurimine käimas, meil on andmeid siin kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ja ilmselt siis peagi saame infot ka selle kohta, mis on muutunud viimastel aastatel sisserändajatest ja õpilaste hulgas. üritame rohkem andmeid saada ka selle kohta, mida saavad ära teha õpetajad selleks, et tagada kultuuri äh, Äh, vahelist suhtlust klassiruumis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. esimest korda kogusime äh, andmeid äh, ka nende teemade kohta, nii et sellega lõpetaksingi ja rõõmuga ootan teie küsimusi, tänan. vabandan, aga aeg saab otsa meil. aitäh selle väga huvitava sõnavõtu eest, meil on siin veel slaidid. loodetavasti nägite kõik saite need kõik ka ise kätte ja siis saame veel hiljem äh, neid küsimusi arutada. selline lähenemine on väga huvipakkuv äh, ja samuti lingvistiline lõimimine üldiselt ning erinevate äh, haridussüsteemide võrdlemine. nüüd saab sõna president Palba ja tema räägib eh, siis eh, meile täpsemalt eh, õpetajate rollist. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud daamid ja härrad. suur tänu kõigepealt selle kutse eest, ma võtsin selle hea meelega vastu ja mul on hea meel seda käsitletavat teemat siin selgitada, sest see on mul vägagi südamel ja seetõttu on oluline, et ka sel tasandil meie õpetajad saame kaasa rääkida ja mina olen üks nendest inimestest, kes on veendunud selles, et suur vastuvõtuvalmidus ja ka tundlik ähm, pagulaslaste kohtlemine on oluline ülesanne kogu Euroopa jaoks, mitte ainult Saksamaa jaoks, mis on minu päritoluriigiks. me kõik koos just praegu, mil nii paljud meieni jõuavad, peame kaasa aitama sellele, et need lapsed ja nende vanemad ähm, ei satuks veel ka meie poliitiliste arutelude ohvriks lisaks oma isiklikule eh, saatusele. nii et ehm, need lapsed ei saa ehm, valida, juba enne meieni jõudmist on nad oma elukeskkonna ohvriks. ja seetõttu on oluline, et me nende, neid, eh, nendele läheneksime avatult eelarvamusteta ja kohe esimesest ähm, kokkupuutepunktist alates meie piiridel. jah, ma tutvustan teile ühte mudelit, äh, mis äh, lähtub ähm, siis meie organisatsioonist äh, Leerer NRV, sinna on kaasatud meie ministeeriumid, samuti parlamendiliikmed ähm, kõikidest poliitilistest jõududest ja kõik õpetajad. ja me praegu üheskoos seda programmi ka läbi viime ja äh, õpetajad mängivad siinkohal olulist rolli, sellepärast et meie töötame me keskses kohas koolis, kus ähm, sisserändajate laste äh, lõimimine ähm, võiks kõige paremini ja peab kõige paremini õnnestuma ja seetõttu me peame tähelepanu pöörama sellele, et õpetajad oleksid valmis selleks ja, ja et äh, õpetajad saaks seda kõige võimeldavam abi, kui vaja ja ma olen eelkõnelejale väga tänulik selle eest, et siin räägiti vahendite kahekordistamisest ja sellel kohal te saite meil tõesti suure aplausi, sellepärast et see on oluline küsimus ka meie jaoks. õpetajad ähm, on alati siis väga ähm, õnnelikud, kui kui nad saavad ähm, eesmärgid saavutada selliselt, et ka nemad oleksid tulemusega rahul ja seetõttu peavad neile ka täiendõpetagema näiteks, kuidas õpetada saksa keelt teise keelena ja võõrkeelena ja samuti, kuidas nad sisserändajate lastega äh, peaksid käituma oma klassides ja Põhja-Reini ähm, äh, Vestfaleni liidumaas on juba vastavaid algatusi tehtud, äh, nimelt mis puudutab siis saksa keelt või võõrkeelena õpetamine või saksa keel teise keelena, et siin on ette nähtud täiendõpe, mida, mis on kohustuslik õpetajatele ja need õpetajad, kes juba töötavad, siis äh, nemad saavad ka osaleda sellel täiendõppeprogrammis ja oluline on see, et me saaksime rohkem raha nende äh, õpetaja, nende kursuste korraldamisest, kui see on, see lihtsustab ka sisserändajate, nende lastega ähm, läbisaamist. ja aga need lapsed ei jõua meieni sugugi mitte tervetena, vaid nad on tihti juba psühholoogiliselt ja füüsiliselt koormatud, paljud on traumeeritud ja seetõttu on ka väga oluline, et juba piiri ületamisest peale me pakume neile abi ja tuge. kuidas me seda saame teha? meie ettepanek on järgmine et ähm, meeskonnad, kuhu, kus on kaasatud erinevate elukutsete esindajad, näiteks tõlgid, parameedikud, kasvatajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, õpetajad, oleksid äh, valmis juba esimesest hetkest alates toetama, hooldama, äh, nendega tegutsema ja neid äh, ka järjekindlalt ähm, saatma ja seda saab teha ka ilma keelekogemusteta, keeleoskusteta, näiteks äh, spordi, äh, läbi spordi, läbi meisterdamise, käsitöö ja oluline on ka töö väikestes rühmades ja meie jaoks on siin oluline see, et me tähelepanu pööraksime sellele, et äh, nendele lastele lähenetaks isiklikult, et neil oleks ka selline kontaktisik, keda nad saaksid usaldada. see tähendab, et me sooviksime, et need äh, mitmetest elukutsete esindajatest koosnevad meeskonnad töötaksid selliselt, oleksid selliselt võrgustatud, et, äh, et lapsed saaksid, et nad saaksid laste problemaatikaga tegeleda. ja nad peavad siis lapsi abistama nii palju kui võimalik ja kui äh, lapsed edasi reisivad, siis tuleks neile kaasa anda ka sellised märkused, mis puuduvad siis nende andeid ja muid vaatluste tulemusel ja seda saab siis kasutada edasises koolides, ükskõik kuhu lapsed jõuavad. ja nad peaksid ähm, saama ähm, hooldust kogu oma pagulasteekonna käigus, oluline on see, et neil oleks äh, tugi olemas, mis ka psüühiliselt annab neile võimaluse oma traumast rääkida ja pikas perspektiivis, äh, isegi kui me saame, ei saa seda takistada, et see jääb, ähm, tagada neile ikkagi võimalus ähm, rääkida oma traumast. ja õpetajate jaoks on oluline ka see, millistest sotsiaalkeskkonnast ähm, lapsed tulevad ja vahetevahel meil klassides on kolm erinevat keelt esindatud, viis erinevat riiki esindatud ja õpetajad peavad ka teadma, millised lapsed on, kust nad pärit on, millised probleemid seal on ja, ja millisest sotsiaalkeskkonnast nad lähtuvad. paljud tulevad sellistest piirkondadest, kus näiteks äh, arusaam naise rollist erineb täielikult meie omast ja alguses meil oli probleeme näiteks indi ja roma äh, lastega, ähm, sellepärast et äh, naisõpetajad, äh, nad ei austanud naisõpetajaid ja meil läks aega, ähm, kuni me jõudsime ähm, nendega nii-öelda kokkuleppeni. see tähendab seda, et õpetajaid tuleb ka teavitada ja, ja alati ei piisa sellest, et me oleme et me armastame lapsi, oleme nende vastu empaatilised, vaid siin tuleb ähm, omada ka oskusteavet, äh, mida me peame omandama, ütlen seda täiesti teadlikult. ja seda, ähm, oluline on see, et me teame, kust ähm, lapsed pärit on, me teame ka, teame, kuhu nad lähevad ja mida me saame neile kaasa anda, vahetevahel on see periood väga lühike, kuidas nüüd edasi läheb? nii et meie, mis puudutab ähm, nüüd koolidesse suunamist, siis ähm, ka seal tuleb tagada laste äh, tugi, oluline on see, et lapsed jõuaksid õigesse kooli, õigesse kohta ja siin koolidesse suunam peab aset leidma ka mm, eriti hea väljaõppe saanud äh, õpetajate kaudu. ja meie kommunaaltasandil on see küll tagatud mingil määral, aga neil on andmed ainult koolikohuslaste äh, kohta ja ja äh, esmasel vaatlusel äh, nad siis võivad tänu toimikus olevatele andmetele ainult arvata, eeldada, kuhu, millisele tasemele lapsed koolis peaksid minema, aga me saaksime palju paremaid tulemusi saavutada pikaajalise vaatluse käigus aga see tuleks loomulikult ka mm, süstematiseerida, mitte et lihtsalt vaadatakse. nüüd, mis puudutab et koolidesse suunamine tuleb ka digitaliseerida, siis see tegelikult eh, ei täida eesmärki. see, et vaatlused peaksid aset leidma pikema aja jooksul ka kultuuri ähm, sündmuste käigus, spordi käigus, vaba aja käigus, vaba aja veetmise käigus ja nii edasi, et see jätab ka lapsele ruumi ja samas võimaldab ka ähm, näha, millised, milline potentsiaal lapsel on ja seetõttu on oluline, et meil oleks ka nii-öelda integratsioonilootsid, tõlk pluss, et nad käi-, läheksid kaasa lastega, nende vanematega igale poole, kuhu neil vaja minna. Need on oluline, et need lootsid tunnevad ka paremini kohalikku eluolu ja need on äärmiselt äärmiselt olulised, aga, aga siin on puudujääk just raha osas, sellepärast et inimesi värvata sellele kohale on äärmiselt ähm, keeruline. aga, aga see vähemalt aitaks meil paremini neid lapsi vastu võtta. Neil oleks ka tihe ähm, kontakt, ähm, tugev kontakt peredega ja ka õpetajad saaksid neid toetada, seda veel, sellist olukorda meil veel ei ole, aga me töötame selle kallal ja lisaks esmasele vastuvõtule tuleb ka ähm, tuleb ka edendada saksa keele omandamist esimesel poolaastal, ma tean, et on olemas ka teisi tendentse, kes ütlevad, et ei, et lapsed peavad minema kohe tavaklassi, aga ei, see ei anna ming-, mitte midagi. see ei anna mitte midagi lapse edasise kujunemise jaoks, et, et sel hetkel äh, Ehm, võib-olla laps ei ole veel tõrjutud, kuid sellegipoolest on ehm, tal, lapsel vaja ehm, põhiteadmisi saksa keelest, et üldse jõuda edasi õppekavas. sellepärast, et ei ole ju midagi, mingit kasu sellest, kui ta matemaatikast ja teistest ainetest mitte midagi aru ei saa, isegi kui ta iga päev tunnis osaleb. et ja kui ta ei suuda õppetempoga keele, pudulike keeleoskuste tõttu kaasa töötada ja seetõttu me ei pääse sellest, et kõigepealt tuleb ikkagi riigikeel ähm, ähm, õppekeskmesse äh, panna. ja kui nad on siis konkreetsesse klassi pandud, äh, nii nagu meil tavaline, siis ei tähenda see sugugi mitte seda, et nad saavad aru, mis seal toimub. ja, ja oma mahajäämuse nad tegelikult võtavad kaasa järgnevatesse õppeaastatesse, nii et see, millest nad alguses aru ei saanud, äh, nad küll, et ähm, et nad ja õpetaja ei saa ju ka ainult ühe õpilasega mm, tegeleda, et on vähe selliseid klasse, kus on ainult sisserändajate lapsi ja seetõttu on oluline äh, seda õppeainet ka vastavalt edasi anda ja Põhja-Reini Vestfaali liidumaal on olemas ka mm, kultuuride vahelised mm, klassid, rühmad, kus on kust äh, siis äh, õpe, õpilased väga kiiresti tavaklassidesse suunatakse, ma juba hoiatasin selle eest ja siin on tegu ähm, tunni, õppetunni kvaliteediga ähm, ja ja me peame tagama selle, et see, mida me üritame lastele õpetada, et nad sellest ka aru saavad, sellepärast et äh, kaasajooksikud tegelikult ei lõimu ja siis on meil selline väike rühmitus äh, kuskile mm, klassi ääres, kes on küll kogu aeg tunnis, aga samas neil on mahajäämus. ja nad ei ole kaasatud ja seetõttu on oluline mm, sotsialiseerimine ja ka meie väärtuste teavitamine mm, pagulasperedele, nende lastele. ja ka meie ähm, õpetajad, õppejõud peame õppima, millised on pagulaste väärtused, me peame ka õppima neid hindama, et oluline on siin ikkagi võrdne kohtlemine ja me peame ka vaatama, mida siin ära tuleb teha ja see tähendab, et ka õpilaste vanematel on vaja ka poliitilist väljaõpet selleks, et äh, et nad saaksid ka enda ümber toimuvast aru, oluline on vastastikune kontakt ja tähtis on siis ka, ka töö koduga selleks, et, ähm, et nii, et kaasata laste ja nende vanemate tahe. see tähendab, et meie peame ette valmistama ennast õpetajaid äh, nende laste ja nende vanemate laekumiseks siinkohal on äh, oluline äh, julgustada erinevaid ühisüritusi, äh, näiteks mis puudutab lõimimisauhinda koolidele ja meie Haridusministeerium tegeleb sellega pidevalt, näiteks nad pööravad tähelepanu ka sellistele aspektidele, mis ei ole näiteks soovitavad informeerida õpetajaid ja siin on erinevaid tegevusi, mida võiks kasutada ja me oleme ministeeriumile oma ettepanekud edastanud ja ootame nüüd, mis neist saab. aga oluline on see, et meil on vaja sellist haridusahelat, mis mitte ainult kooli, vaid ka teisi ühiskondlikke kultuurilisi institutsiooni lõimimisse kaasab ja üksteisega võrgustab selleks, et äh, pikemas perspektiivis äh, aina rohkem oskusteavet omandada lõimimise kohta. ka üleminekud äh, teistesse riikidesse ähm, nii Saksamaa siseselt kui ka Euroopa siseselt peavad ähm, piiri, piirkonna üleselt ähm, ja ka riikide üleselt olema kaetud, nii et ka siin ma teen ettepaneku süstematiseerida kõik need võrgud, sellepärast et me ei tea, kas need ähm, lapsed jäävad meile või liiguvad nad edasi. ja kui me soovime siin ülevaatlikku pilti saada, siis me peame vastava süsteemi äh, looma kas või sellise üldise kontseptsiooni looma ja selline võrgustamine peab olema Äh, mitmekesine. meil tähendab see seda, et, et, et siis koolid ühes piirkonnas, siis asutused ühes piirkonnas ja nii edasi. ja põhimõtteliselt, ja see on siis lõpetuseks, peab lõimimine olema ka üheks ähm, õppeaineks ähm, õpetajate väljaõppes juba bakalaureuse tasemel ja me võime isegi kaaluda mm, uusi mm, eh, elukutseid, eh, ametikohti eh, välja pakkuda. ja see oleks võimalus, mis annaks meile potentsiaali selle olulise ülesandega hakkama saada. ja arvestades nende suurte väljakutsetega, peame me vägagi innovatiivselt mõtlema, olema avatud uutele ideedele selleks, et me saaksime eh, üksteisega eh, suhelda, olla rõõmsad selle üle, kui me oleme jõudnud eh, ühe ideeni, aga oluline on see, et õp-, õpetajaid ka üle ei koormataks, sest et näiteks meil toimub praegu ka kooli hariduskeskkonna ümbermuutmine, aga see käib veel raskelt, sellepärast et meil ei ole vahendeid, nagu ma alguses ütlesin. così è stata preziosa, insegnante, una dirigente scolastica e soprattutto una eh, persona che ha una suur tänu, suur tänu selle eest, et eh, tulite siia esinema, teil on ka mm, väga palju teadmisi, kogemusi õpetajate väljaõppe ja täiendõppe kohta, nii et ma usun, et eh, sellest on, teie kogemustest on kasu kõikidele õpetajatele, õppejõududele. ja nüüd meil on väike viivitus äh, meie päevakorras, aga meil on praegu võimalus äh, siis äh, teha lühikene küsimuste-vastuste voor, igaüks saab minuti, minuti küsimuse esitamiseks ja ma paluksin, et ka meie esinejad teeksid lühidalt Ferrajan, siis Libatška ja siis jätkame. mul oleks ähm, kaks lühikest äh, konkreetset küsimust ühe punkti kõrval. kõigepealt, mis puudutab emakeelset haridust. me just äh, kuulsime äh, selle, seda, mida rääkis OECD esindaja, et ähm, emakeelses pädevused on olulised haridustees. et siin on oluline ka võõrustaja riigikeel. nii et kuidas siin ähm, saab kujundada äh, laste arusaama eri, erinevast keelekultuurist, sellepärast et kui kodus räägitakse teist äh, keelt kui koolis? ja et ja kui kodunt selliseid keeleoskusi, pädevusi kaasa ei anta, kuidas siis, mis selle, nende laste haridusest saab? nii et äh,, nii et see oli siis äh, härra Piacentinile küsimus ja proua Palbachile küsimus, et äh, kui äh, Ida-Euroopast, eelkõige Venemaalt ähm, tuli väga palju ähm, sisserändajaid, äh, siis meil oli samasugune olukord, nimelt meil tekkisid lõppude lõpuks sellised äh, paralleelklassid, äh, loodi sellised ähm, keele edendamisklassid, aga lõpuks nad kaotasid ära, öeldi, et parem on see, kui lapsed saada kohe tavaklassidesse. ja teie ütlete nüüd, et tegelikult on parem just sellised keele edendamisklassid sisse viia ja tollal meil oli suhteliselt homogeense struktuuriga, et tegu oli eelkõige just õpilastega ühest keeleruumist, aga nüüd meil on sisserändaja lapsi, kes on pärit erinevatest keeleruumidest. nii et kas te soovite seal vahet teha erinevatel keelerühmadel, näiteks Balkani riikide lapsed äh,, Äh, farsi keelt rääkivad lapsed, äh, araabia keelt rääkivad lapsed, äh, Afganistanist pärit lapsed kokku panna, et milline on teie arvamus praegu? palun tehke ühe minutiga, vastasel juhul ei saa hakkama. kolleeg Lipatško ja siis härra Zver. suur tänu. proua Palbach, te mainisite kahte väga olulist teemat. kõigepealt et need, ähm, et need meeskonnad peavad äh, erinevaid ülesandeid täitma ja te rääkisite ka, et ähm, roomelapsed õpetajate abita ei olekski üldse mm, jõudnud koolidesse ja haridusasutustesse, nii et ähm, õpetajatel on siin väga oluline roll mängida, aga millised kogemused on ähm, teil isiklikult? kuidas õpetajaid kõige paremini ette valmistada selliseks ülesandeks, milliseid kogemusi teie olete eh, kogunud, kas neid eh, tuleb sellel alal ka eh, edasi välja õpetada? suur tänu. me kõik leiame, et lõimimine peaks olema meie ühiskonna pidevaks eesmärgiks, see ja mm, selline desintegratsioon, äh, pagulaste kuhugi getosse jätmine ei toimi ja me teame, et haridus on äh, siin olulise tähtsusega ja siinkohal on lapsed kõige olulisemal kohal. sest et ähm, lapsed on ka väga praktiliselt häälestatud, nad äh, aitavad näiteks peredele vanem, nad aitavad vanemaid lõimimisel, aitavad neid ka mm, sotsiaalses kommunikatsioonis või näiteks arsti juures, siis nad tõlgivad seal vanemate jaoks. nii et eh, see on selline praktiline instrumentaliseerimine. ja te esitasite väite, et eh, meil on praegu traditsioonilise lõimimismudeli kriis, tuleb erinevate väärtustega arvestada ja nüüd pakutakse välja uus lahendus, uus tee ja selleks eh, uueks teeks on siis dialoogi tee. aga kas see tähendab siis, et ähm, sellest kultuurinormid võetakse vastastikku üle, et ma ei ole päris veendunud selles, et ähm, Euroopa, et suurem osa eurooplastest sellega nõus oleksid. Äh, suur tänu, äh, minu küsimus on ähm, härra Bianchettinile, te rääkisite koolidest, äh, eriti Soomest, et, et Soome kooliõpilased äh, tunnevad ennast rohkem äh, ähm, koolis äh, osalejatena, teistes riikides mitte. et kas te oskate öelda, mida teised, teistes riikides koolid on teinud selle kuuluvuse tunde parendamiseks, et õpilastel oleksid paremad tulemused ja järgmine kolleeg, palun. Tarina Kinnitši, aitäh pean tõesti hindama väga neid ettekandeid, eh, mis täna eh, siin olid, siin eh, räägitakse konkreetselt sellest, mis toimub, räägitakse integratsioonist ja selleks, et vältida ühiskonnast kõrvalejäämist, mis kahjuks on tekkinud. tahaksin nüüd lühidalt küsida, sellepärast et oma eelmises töös oli mul teatud kogemusi töötasin prokuratuuris ning äh, muudes äh, aspektides puutusin selle problemaatikaga kokku. noored äh, välisriikidest tulnud alaealised sattusid ka meie ette, neid oli küll väga vähe, aga selleks, et neid noori abistada ja aidata neil integreeruda, lisaks siis kultuuritööle katsetati ka sellega, et noored Itaalia, itaallased võiks integratsiooniprotsessi kaasata. ja see läheb kokku ka selle tundega, et kuulutakse kuhugi, räägitakse omaealistega, noortega, kes mõistavad üksteiste vajadusi ning see aitab kindlasti ka lõimumisele kaasa see oli äärmiselt positiivne äh, eksperiment. ma küsiksin, et muidugi äh, kohandades seda süsteemi, aga kas oleks võimalik midagi sarnast kasutada ka koolides? aitäh, aitäh, Katariina ja palun. suur tänu, proua esimees. ma teen väga lühidalt, sest aega on vähe nagu härra Sver ütles, need lapsed, kes soovivad äh, edusamme soov, saavutada, siis äh, nemad aitavad ka oma vanematel kiiremini lõimuda, aga mida me teeme nende lastega, kes keelduvad äh, lõimumast? ja siin ma võrdleksin neid lapsi, kes keelduvad lõimumast Äh, nende noortega, kes ei õpi, tööta nende nii-öelda needs noortega. et mida me nendega teeme, kui me neid ei lõimi, siis äh, me tõrjume nad äh, ühiskonna äärealadele, margin-, me marginali-, nad marginaliseeruvad. ma olen veendunud, et haridus on parimaks vahendiks ennetamaks marginaliseerumist jah, kolm minutit nüüd vastusteks, äh, vabandan väga, aga meil on tõesti ajaga probleeme, palun. jah, mis tähendab see et ähm, kas on probleemiks, et, ähm, et äh, õpilased ähm, koolis räägivad teist keelt kui kodus, see ei ole probleem, on palju uuringuid, mis on näidanud, et äh, kakskeelsus on täiesti saavutatav paljude õpilaste jaoks ja mitte ainult nende õpilaste jaoks, kes on alustanud sellega väga noores äh, faasis, vaid ka nende õpilaste jaoks, kes näiteks on alustanud sellega viieteistkümnendast eluaastast alates. ja uuringud on ka näidanud, et et äh, see, kui äh, osatakse mitut keelt, see äh, võimendab ka mm, laste kognitiivseid oskusi. nii et sellest ei ole midagi, kui ähm, lapsed kodus, koolis räägivad erinevaid keeli. sellest ei ole abi, kui öelda vanematele, et üritage rääkida, üritage rääkida lastega ähm, kooli kasutatavas keeles, nii et paljudes, paljudel juhtudel see ainult muudab sotsiaalse lõimimise äh, hullemaks. ja mis puudutab riikidevahelisi erinevusi, jah, siin on tegu erinevate tegurite seguga, see ei puuduta mitte ainult koole, vaid see puudutab koole, äh, sotsiaalpoliitikat. ja üheks oluliseks teguriks, ähm, mis puudutab näiteks kuuluvustunnet, see ähm, see puudutab just ähm, kehvemaid eeldusi ja tingimusi, näiteks õpilane, kes äh, elab marginaliseerunud äh, kuskil rühmas, äh, piirkonnas, see tekitab ka mahajäämuse ja tõrjutuse koolis. Soome näide ja kogemused näitavad väga hästi, mida õpetajad saavad ära teha ja milliseid vahendeid saab kasutada näiteks kuidas tegeleda keeleoskuse raskustega ja kuidas läheneda õpetajate eh, väljaõppele. et sellega tuleb ka siis tõrjumise osas eh, vaadata nii et me kogume ka uusi andmeid multikultuurse hariduse kohta, see puudutab erinevaid tegevusi, mida klassis läbi viiakse selleks, et õpilased saaksid aru, kui oluline on kultuuriline mitmekesisus. nii et mm, siin on tegu selle kultuurivahelise mm, pädevusega. nüüd mm, lapsed, kes ei soovi lõimuda, ma ei usu, et neid väga palju on ja ma arvan, et äh, suurem osa õpilastest sooviksid saada tunnustust, äh, olla hinnatud. nii et selle kohta mul kahjuks vastust ei ole. aitäh, proua Palbach. ma loodan, et te kuulate mind, väga hea. jah Ähm, ma äh, rääk-, kirjutasin, panin kohe kirja siis ähm, tavaklassid, keeleklassid, äh, keele edendamisklassid ja homogeenne struktuur. nüüd arvestades sellega, mida ma olen kuulnud oma kolleegidelt e, eile ma istusin paljude kolleegidega äh, erinevatest koolidest koos ja küsisin nendelt, et millised on nende soovitused, et, et et kas me võime lähtuda oma kontseptsioonist või pigem mitte. Nemad ütlesid äh, selgelt, et nemad igal juhul soovivad, ähm, toetavad seda, et vähemalt pool aastat äh, keeleedendusega tegeletakse, see ei tähenda seda, et äh, muuga ei tegeldaks. ja ma juba selgitasin seda, et miks see on õpilase jaoks ähm, keeruline, kui ta ei saa aru ähm, õppe sisust ja loomulikult võib ka eriülesandeid nende äh, laste jaoks välja valida, aga sellisel juhul nad tunnevad ennast ka vastavalt, sellepärast et nad soovivad ju ikkagi kaasa lüüa, mitte kuskil ääre peal, äh, ääre peale jääda. nii et äh, me peaksime vähemalt sellist mudelit katsetama. nüüd teiseks panin kirja, et millised isiklikud kogemused mul nende meeskondadega on, jah, meil ei ole neid meeskondi me teeme praegu kõike ise Põhja-Reini Vestfalenis, tõesti sõna otseses mõttes. nii et äh, me ei pea küll praegu veel äh, rohtu andma, süste tegema, kui keegi haigeks jääb, aga see imestaks meid, kui meile ka selline ülesanne äh, pandaks. ma räägin teile, milline olukord praegu on. et meil meie ei saa tegeleda profileerimisega, et me peame küll äh, rohkem äh, ära tegema, rohkem ülesandeid saame, aga, aga meid jäetakse üksinda ja vastavat äh, edasiõpet meile ei anta. ja mis puudutab, ma rääkisin siin juba näiteks saksa keel võõrkeelena sellest täiendõppest, et ma olen, ma olen meie ministeeriumis ka personaliosakonnas tegutsev ja ma tegin taotluse, et, et meie õpetajad tavaklassides saaksid ka sellist kursust ähm, jälgida, aga samas ähm, ainult ühed õpetajad said siis sellel kursusel osaleda ja te võite ette kujutada, millist frustratsiooni see õpetajate hulgas tekitab, et nad igapäevaselt sellega silmitsi, aga aga nad ei saa mingit tuge, nii et asi on selles, et meil ei ole lihtsalt raha, see ongi kõige lihtsam Ehm, siin räägiti ka edasiõppest, eh, sellest ma vist juba rääkisin. nüüd eh, mis puudutab eh, teiste kultuurinormide ülevõtmist, siin esimene kõneleja rääkis sellest, et me peame üles näitama solidaarsust ja ma panin ka kirja veel, mis ta ütles, et me peame oma mm, eelarvamustest, kõhklustest üle saama ja ta rääkis ka egoismist, me peame oma egoismist üle saama, see mulle tõesti väga meeldis, mis ta ütles. et, et nii palju egoismi paljud inimestel isegi ei ole, me peame oma hirmudest üle saama. paljudel on lihtsalt hirm, hirm selles, et midagi muutub. ja Saksamaal, Saksamaa kohta võin selgelt öelda, et kui meie oma äh, kristlikke väärtusi näiteks, neid, äh, neid kõiki äh, väärtusi tunneksime nii, nagu moslemid tunnevad oma väärtusi, siis me ei peaks üldse hirmu tundma. Grazie davvero per questa conclusione. suur aitäh selle kokkuvõtte eest ja ähm, tõepoolest õpetajate probleemid, see on fakt Euroopas. ja me peaksime väljendama oma tänu õpetajatele, sellepärast et nemad on esimese, esimesel rindel nii-öelda vastuvõtu tegevuses ja head tavad äh, ei ole piisavalt levinud, me ei jaga piisavalt oma kogemusi, aitäh teile ja nüüd paluksin koheselt siia tulla ka meie järgmised äh, külalised, palun tulge. sellepärast, et äh, meil on nüüd paneelivahetus. Äh, tutvustan ka komisjoni esindajal, palun siia tulla. Mrs Melanie Ebel. proua Melanie Ebel, palun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 ja samuti Elana Besotsi, kes on äh, Maailma Rände äh, Sihtasutuse äh, teadusliku komisjoni esindaja Roomast ja Marianne Ponslee ja Patrice Richards on samuti kohal, nemad on rahvusvahelisest Yehudi Menuhini sihtasutusest Belgiast olen nüüd kõik külalise, kõiki külalisi tutvustanud, meil on jällegi vähem aega, kui äh, plaanis, me palun, et te teeksite kõik äh, kokkuvõtlikud ja peatuksite kõige olulisemal just oma ettekannetes. igastahes valmistab mulle suurt headmeelt see, et te saite siia tulla. ka sekretäriaat on äh, kohas, kohale ning samuti komisjon Äh, komisjoni üksus, kes tegeleb siis äh, Erasmuse küsimustega. Euroopa kakskümmend kakskümmend, Erasmus pluss äh, ja kõik muud hariduskavad ka samuti käivad selle üksuse alla. nüüd annan sõna kohe proua Melanie Ebellile. Te olete siis Narva nõukogust no, jaa, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende sehr.... suur tänu, proua esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud daamid ja härrad. tänan teid väga selle võimaluse eest rääkida sellel kuulamisel poliitilisest ja kultuurilisest haridusest koolivälises valdkonnas. nagu juba öeldi, mu nimi on Melanie Ebel ja töötan äh, juba kaksteist aastat Brandenburgi liidumaa noorteringis, see on riikliku noorteringi liige ja selle kaudu esindatud ka Euroopa Noortefoorumil. Brandenburgi liidumaa, kust nad pärit on, see on endise Ida-Saksamaa osa, võttis kahe tuhande viis, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal vastu umbes kakskümmend kaheksa tuhat pagulast ja aastal kaks tuhat kuusteist arvestatakse veel neljakümne tuhande inimese lisandumisega vähemalt kolmkümmend protsenti neist on alla kaheksateistaastased lapsed ja noored. ja viimasel äh, suvel me nägime suurt solidaarsuse abivalmiduse läinet äh, ja ja seninägematut vastuvõtuvalmidust äh, ja eelkõige just noored olid siin esirinnas. ja vaid kolmveerand aastat hiljem oleme jõudnud olukorda, kus ähm, ühiskonda ja meediat mõjutavad aina enam pagulasvaenulikud ja antidemokraatlikud tendentsid. ja mm, möödunud äh, pühapäeval äh, kinnitas seda uut olukorda veelgi AfD mm, uue paremäärmusliku partei jõudmine kolme liidumaa parlamenti. ja meie äh, kõigi ülesandeks on piirkondliku riikliku Euroopa tasandil astuda nendele suundumustele vastu selge demokraatliku ja solidaarse hoiakuga. ja seetõttu mul oli väga hea kuulda äh, proua Kienge ettekannet ja kuulda nendest äh, meetmetest, mida libekomisjonis järgitakse. ja ka proua Palbachi juba ütles, et meil on vaja näidata üles valmidust muutusteks ja lõimumiseks nii uute kui vanade elanike poolt, et võimaldada pagulastele hea elu nende uuel kodumaal. ja haridusel on siinkohal järgmistel aastakümnetel pagulaste kaasamisel võtmeroll. vaja on kaasamiskavasid, mille keskmes on haridus, töö ja demokraatia selleks, et ühelt poolt anda uutele kodanikele uued väljavaated ja teisalt tugevdada meie demokraatlikku korda. oluline panus on siin poliitilisel ja kultuuriharidusel. mitteformaalse koolivälise hariduse mm, olulisuse arutelu on hiljemalt peale esimest PISA uuringut aastal kaks tuhat muutunud aina olulisemaks mm, nii siseriiklikul tasandil Saksamaal kui ka Euroopa Liidu tasandil tugevaks osalejaks mitteformaalses hariduses ja, ja oluliseks osalejaks Saksamaa kodanikuühiskonnas on pea seitsekümmend aastat olnud noorteühendused. näiteks ähm, looduskeskkonna, looduskaitseühingud, siis kaidid, skaudid ja ka paljud teised väiksemad noorteühendused ja koostöös riiklike asutustega, kuid jäädes siiski sõltumatuks ja iseseisvaks, pakuvad noorteorganisatsioonid lastele ja noortele eelkõige võimalust ähm, osaleda vastutuses ja seda üle võtta, kogeda oma tegevuse mõjusid ja olemasolevate äh, tingimuste muutumist, oma ruumi omandamist ja kujundamist ja vajalikke pädevusi isikliku elu kujundamiseks noorsootöö ja noorteühenduse töö mitmekesine pakkumine aitavad kaasa noorte iseseisvusele, emantsipatsioonile, eneseharimisele, osalemisele ja väärtuste vahendamisele ja seega panustavad suurel määral demokraatia tugevdamise edendamisse. noorsootöö lähtub elukeskkonnast ja konkreetsest subjektist ja arvestab mitmekesisuse ja kultuuride vahelisusega sellisena panustab Noorteka töö juba aastaid mitteformaalses sektoris rändetaustaga noorte lõimimisse. ilma, et siinkohal, ja see on äärmiselt oluline, seda rändetausta kuidagi kontraproduktiivsena või stigmatiseerivana esile toodaks. selliste lähtepunkti ja kaasava noortehariduse ja noorsootöö kogemusi ja kontseptsioone tuleb kasutada ja edasi arendada äh, noorte pagulaste lõimimisel. häid äh, praktika näiteid on juba praegu arvukalt, näiteks noorteklubid ja noortemajad, mis äh, lõimivad äh, noori pagulaskeskustest ja pakuvad ruume kohtumiste ja mm, tutvumisürituste korraldamiseks kes toovad siis pagulased enda juurde, Äh, see puudutab ka spordi vaba aja veetmisvõimaluste pakkumist, millest pakulased saavad hõlpsasti osa võtta. siia alla käivad ka kunsti, muusika ja teatriprojektid noorte kultuurihariduse valdkonnas, mis äh, eelkõige tänu loovale ja kunstilise meetodile sobivad ka keelebarjääride ületamiseks, nii et äh, siin ei ole eelkõige mm, osalemiseks oluline keeleoskus ja siia jälle käivad ka spetsiaalsed seminarid äh, pagulastele, selgitamaks Saksamaa poliitilist süsteemi ja arutamaks nendega usu ja ühiskondlikke küsimusi. eriti hästi õnnestuvad need tegevused nendes piirkondades, kus juba aastaid äh, on äh, olnud inimesi erinevate, erineva kultuuri ja religioosse taustaga Ehm, erinevalt ehm, Põhja-Rheini Vestfaalist ja Brandenburgis ehm, on meil praegu välismaalaste osakaal kaks koma kuus protsenti elanikkonnast ja sama madal, see on sama madal protsendimäär kui ka teistes endise Ida-Saksamaa liidumaadel, see tähendab, et varem oli väga vähe kontakte sisserändajatega ja ei olnud ka võimalust nendega kohtuda ega ka võimalust positiivseid kogemusi eh, koguda ja kahjuks on ähm, Ida-Saksamaal ka väga vähe noorteorganisatsioone, äh, kuhu on kaasatud ähm, noored sisserändajad selleks, et ka oma äh, huve väljendada ja seetõttu mõningates äh, Saksamaa piirkondades on vaja rohkem julgust, empaatiat ja valmidust muudatusteks, et olemasolevaid mitteformaalse hariduse pakkumist ja avada ka Ähm, uue sihtrühma noortele ja, ja lastele. aga nagu mu eelkõneleja ütles, ähm, õnnestuda saab äh, integratsioon ainult sellisel juhul, kui olemasolevad institutsioonid ähm, oma pakkumise ka kultuurilise mitmekesisuse plaanis avavad. ja äh, kultuurivahelise avamise mõiste all on äh, erinevate noorteliitude äh, seas juba erinevaid kavasid välja proovit-, ära proovitud. integratsioon tähendab ka seda, et äh, ka omaenda ebakindlusega ja mm, eelarvamustega tegeletakse ja üritatakse neist üle saada. ja siia alla käivad näiteks ka mm, töötajad, ähm, kes tegelevad noorte ja lastega, et ka nemad peavad ähm, tegelema oma eelarvamustega ja hirmudega. mitteformaalne haridus, ähm, poliitilise ja kultuurilise noortehariduse valdkonnas kujund-, seda kujundavad noored inimesed noorte inimeste jaoks, nad korraldavad erinevaid kohtumisi ja võimaldab siis ka selliseid haridus- ja mm, edasiliikumisprotsesse, mis on olulised nende noorte lõimimiseks. ja see, et mm, noori mm, kaasatakse kõikidesse otsustesse, mis nende elu mõjutavad, on viinud ka selleni, et noori ja lapsi võetakse ka ekspertidena äh, nende äh, elukeskkonna tundmiseks. ja see on oluline näiteks äh, ka Euroopa Liidu noortestrateegia väljakujundamisel. noored pagulased Saksamaal ja teistes Euroopa riikides saavad sellest ainult kasu, nii et siin on oluline, et noorte et tähtsus äh, ka riiklikul tasandil nende jaoks nagu üle, ümber tõlgitakse. paljudes ähm, päritoluriikides, äh, kus need ähm, noored on Saksamaale jõudnud, ei ole äh, laste ja noorte roll nii oluline, neil ei ole nii palju õigusi ja seetõttu tuleb neid ka teavitada sellest, millised on nende võimalused, millised on nende õigused, seda tuleb ka harjutada ja Euroopa Liidu poolt äh, ma sooviksin, et äh, noort, noori pagulasi, noorte pagulaste lõimimist ähm, abistatakse ka sellega, et kodanikuühiskonna mm, osalejate vastavate liitude kaudu abistatakse. ja kultuuridevahelises ähm, töös ma sooviksin siis, mm, et vastavaid pädevusi vahendada, samuti seda vähendatakse bürokraatlikke mm, takistusi taotluste esitamisel Euroopa Liidu mm, toetusprogrammides nagu Erasmus pluss ja Noored Euroopa jaoks. ja oluline on see, et ka noorteorganisatsioonid ja, ja rändajate mm, organisatsioonid saaksid nendele vahenditele lihtsama juurdepääsu. ja oluline on ka see, et et ähm, mitteformaalse hariduse äh, toetamine ja tunnustamine ei sõltu ainult kvalifikatsioonidest äh, ja haridustasemest, nagu praegu tihti juhtub. ja solidaarse ja demokraatliku Euroopa jaoks äh, ma soovi, loodan, et me ka siseriiklikul tasandil siis edukad. suur aitäh väga oluline on jah, et äh, me kuulaksime ka noorte häält ja noortenõukogul oli väga palju huvitavat ütelda ka mitteformaalse hariduse kohta ning loovtegevuse kohta üldiselt. ja ka selle kohta, kuidas integreerida paremini läbi ülikooli hariduse. nüüd äh, aga saab äh, sõna meie järgmine kõneleja, kelleks on Helena Pesotsi ja tema räägib siis eh, noorte immigrantide eh, elust, eh, võimalustest ja takistustest koolis ja kodus. ma tahaksin tänada väga esimeest ja kogu parlamenti, kultuurikomisjoni selle eest, et kutsusite mind siia. ma võib-olla räägin küsimustest, mis tunduvad olevat natukene äh, kauged võrreldes praeguse kiireloomulise humanitaarolukorraga, aga ma arvan, et me ei saa selles valguses mitte rääkida uute põlvkondade integreerimisest, seda seetõttu, et äh, integratsioon äh, tähendab äh, meil ka seda, et me räägime meie Euroopa ühiskondade ja liikmesriikide ühiskondade olemusest, kodanikuks olemisest ja seab küsimärgi alla ka meie praeguse hea elu ja ka tulevuse hea elu. ma tahaksin eelkõige ähm, rääkida ka natukene sellest, mida Euroopas on tehtud siiani integratsiooni küsimustes, eriti mis puudutab noori sisserändajaid ja me näeme, et meil on väga palju dokumentatsiooni, teadusuuringuid Euroopa Komisjoni ja ka Euroopa Nõukogu poolt. ja see kõik toob välja ka selle, et liikmesriikides on väga erinev rändeajalugu. Itaalias on olnud väga palju immigratsiooniprobleeme, aga aastateni kaks, üheksakümmend tegelikult kannatasime pigem emigratsiooni ajal, väljarände ajal. aga lisaks sellele on meil ka ühiseid jooni. arutelu keskmes on kaasatuse küsimus integratsioon, see, kuidas me äh, toimime uute põlvkondadega ja ka kuidas on võimalik integreerida neid Euroopa ühiskondadesse. ma usun, et siinkohal oleks võib-olla vaja tõesti meelde tuletada Euroopa ajalugu selles valdkondas ja seda seetõttu, et siis me mõistame, et paljud Äh, sellest, mida, millest praegu räägitakse, ei ole midagi uut. näiteks see, et äh, kui me räägime äh, kodaniku südametunnistuse tekitamist juba koolides. kaks tuhat kaheksa tähistati kultuura-, kultuuridevahelise dialoogi aastapäeva ning juba siis tehti väga suurt tööd selles valdkonnas lisaks äh, ajaloolistele aspektidele tahaksin välja tuua ka äh, veel ühe teise raamistiku, nimelt äh, uued põlvkonnad, väikesed lapsed, keda me näeme merel väikestes paatides, nemad on meie tulevased kodanikud ka Euroopas. kas nad sõidavad siit läbi või jäävad, aga ikkagi nad on Euroopas tuleb ütelda, et äh, rändajatest noored on väga sarnased meie noortega, sellepärast et nad on üleilmsest ühiskonnast, äh, digitaliseerunud ühiskonnast, nad on sündinud digivahenditega. Äh, nad on sündinud mitmekultuurilises ühiskonnas. me näeme, et tegemist on küll, aga samas ka erinevat keelt rääkivate noortega ja erinevat usku noortega ja see on täiesti tavaline nende jaoks. see on eh, miski, millega tuleb arvestada ka meie koolides. samas ei saa unustada ka seda, et tegelikult on ikkagi eh, meie noored ja sisserännanud eh, noored väga erinevad Äh, tegemist on siis noortega, kes on siia sisse rännanud või siis noortega, kes on äh, sisse rännanud perekondadest. eelkõige äh, erinevad nemad elud selles osas, kuidas nad on elanud, millised on nende väljavaatete tulevikule, sest tuleneb ka nende päritolust. ja me peame neile erinevustele tähelepanu pöörama. ja ma tahaksin ka rääkida taustast Äh, natukene siinkohal. meil oleks vaja üleüldist lähenemist, nagu ka proua Genge ütles nii äh, rändeküsimustes, kuid tuleks äh, samuti kasutada sellist äh, üldist lähenemist noorte sisserändajate puhul. see tähendab seda, et mängus on tegelikult rohkem faktoreid kui ainult kool ja perekond. kõik on omavahel seotud ja seda on tõestanud väga hästi ka eelpool kõnelejad. kuid samuti on meil vaja dünaamilist lähenemist Äh, mille käigus käsitletakse sisserändajaks olemist protsessina, mitte ainult äh, staatusena. tegemist äh, on inimestega, kes on kas sisse rännanud või siis sündinud sisse rännanud perekondadest, aga neid tuleks käsitleda kui aktiivseid kodanikke. Nad suudavad ise otsustada, tegutseda vastavalt Äh, siis olemasolevatele strukturaalsetele kultuursetele tingimustele. Äh, muutuvad noored, äh, need on siis need noored, kellel on perekond, kes kuuluvad mingisugusesse kogukonda, mingisugusesse rühma oma eakaaslastega, kes käivad koolis ning kes liiguvad mingi tulevikku mingi töö poole, see on selline standard elulugu. aga see tegelikult käib nii itaallaste kohta kui ka eurooplaste kohta üldiselt, aga see käib samuti uute sisserändajate põlvkondade kohta. kuid samuti tuleks kaaluda seda, et olukord võib muutuda ning äh, et see elulugu, mida siin on kirjeldatud, katkeb äh, või toimuvad äh, järsud muutused. ning meil on olema ka Andres Valteri üks uuring, mis kirjeldab väga hästi seda olukorda just praegu Euroopas. kui nüüd vaadata sisserännanute perekonda, siis mm, olukorrad on väga erinevad perekondade koosseis on väga erinev, väga palju on ühe vanemaga perekondi. suhted vanematega on erinevad ning samuti eh, põlvkondadevahelised suhted ning eh, muutuvad eh, pererollid, vanemate rollid. kui me vaatame välis äh, sisserännanud perekondi, siis me näeme tegelikult, et nende probleemid tihtilugu sarnanevad meie Euroopa ühiskondade perekondadega. rände käigus aga need probleemid kanduvad tihti ka lastele üle. uuringutest, mida olen ka ise läbi viinud, nähtub, et tegelikult on väga vähe suhtlemist meie perekondade ning sisserännanud perekondade vahel. tihtilugu nad eksisteerivad paralleelselt. nagu väga hästi Piacentini oma ettekandes näitas, siis äh, Äh, me näeme tegelikult ainult jääme tippu ja suurem osa jäämäest on äh, peidus, nagu ka OECD ütles. sellistes tingimustes on väga keerukas töötada ning äh, koolid on siin tegelikult väga suureks abiks. Euroopa Nõukogu kaks tuhat kaksteist väga hästi tõi välja selle millised erinevused eh, eh, või vabandust, millises olukorras on sisserännanute perekonnad ja kuivõrd ebasoodsas olukorras nad on. samuti Itaalias läbi viidud uuringud viimase kahekümne aasta jooksul eh, rändeküsimuste kohta koolides näitavad, et välisõpilased tihtilugu valivad madalama profiiliga haridusteel, nagu näiteks kutsekoolitus Itaalias paljudel neil tekib mahajäämist koolides, küll aga on neil enamasti head suhted õpetajatega ja nad hindavad hästi õhkkonda koolides Te näete siin äh, ühte teadusuuringut, mis äh, äh, viidi läbi siis keskkoolis ja siin analüüsiti lütseumite ning kutsekoolide õpilaste profiile. Te näete, siin on madal profiil esiteks. tegemist on sellise realistliku profiiliga Äh, teiseks äh, realistlik profiil ja, ja kolmandaks siis äh, pigem maailma avastamisele suunatud äh, profiil. Te näete, et esimese profiili puhul on pigem pöördutud töö kui hariduse poole ja, ja nemad äh, on siis eh, pigem üritanud oma raskest olukorrast koheselt välja saada. teine uuring hilisem eh, üritas mõõta integratsiooni koolides ja siin te näete lisaks sellele, mida võis oodata, nimelt, et eh, integratsiooni on vähe ja sellega kaasneb ka kehv tulemuslikkus tundides ning seda, et hea integratsioon tähendab häid tulemusi, siis on nagu olemas veel osaline integratsioon. kolmkümmend viis protsenti siis äh, tuhandest üliõpila-, õpilasest, keda vaadeldi, siin me näeme, et äh, õpilased siiski tundsid ennast koolides hästi hoolimata sellest, et äh, nende tulemused olid kehvapoolsed ja seda seetõttu, et nad olid äh, omaealiste, äh, omasugustega. siinkohal pean lõpetama, te näete, siin on veel slaidid selle kohta, kuidas esimene, teine põlvkond toime tulevad, millised on nende erinevused, et kiirelt mainin veel ka viimast küsimust, mida tahtsin käsitleda ja mis puudutab integratsiooni. integratsiooni ei saa käsitleda assimileerimisena ega ka multikult-, multikultuurse mudelina, vaid tuleb olla realistlik Äh, ja arvestada olukorraga, mis on tekkinud ning me peame lähtuma eelkõige dialoogist ning äh, sotsiaalsest äh, olukorrast, igapäevaelust. peame kasutama perekonda, kooli, linnajagusid siinkohal pean silmas sellist äh, integratsioonimudelit, äh, mida ehitatakse koos üles, mis põhineks äh, dialoogil, mille kallal töötatakse igapäevaselt ja mis põhineks siis kogemustel ning igapäevaelul. no võime nimetada seda igapäevaseks multikulturaalsuseks. ja see ja ja selle raames me näeme, et igas äh, sotsiaalse äh, tegevuse ruumis, igas valdkonnas on erinevad tingimused. sellega ainult äh, sel viisil on võimalik üles ehitada kultuurilist tsiviil, sotsiaalkodakondsust Euroopas, aitäh! aitäh, proua Pisotsi! väga huvitav on tõesti neid uuringuid äh, kuulata ja vaadata, sellepärast et te rääkisite siin teistsugusest paralleelsest lähenemisest, kultuuridevahelisest lähenemisest ja ma usun, et äh, see võib meile mõtteainet anda ka hilisemaks tööks. nüüd annan sõna jagame aja ära Eh, Marianne Ponsle ja mm, proua Patrice Witcher saavad sõna. ning nemad räägivad siis eh, kunstiga tegelemisest ja selle läbi hääle andmisest neile, kellel ei ole võimalik ennast muidu väljendada. Eh, ja ma arvan, et me peame sõna andma siin ka rände enda esindajate vastasel juhul me ei saa ju äh, rääkida neist küsimustest äh, ja anname siia sõna ka siis meie äh, Berberi kultuuri esindajale, palun. suur aitäh teile, proua Kosta, kõigepealt selle eest, et olete meid siia täna kutsunud, et saaksime ka oma hääle ehk siis kunstnike hääle siin kuuldavaks teha. ikka ja jälle jääme meie siin haridusvaldkonnas äärealale läbi äh, Menuhini sihtasutuse, mida tutvustati ja selle tegevusi, mida tutvustati siin juba pikka aega tagasi. oleme me rääkinud meie nägemusest kultuuridevahelisest dialoogist. ja tegelikult mitte keegi ei ole ei olnud mõelnud tol ajal veel selle peale, et anda siin võimalus kõneleda äh, kõigil, nii et anda võimalus rääkida ka nendele kultuuridele, mis on meile täiesti tundmatud, tol ajal tundus see täiesti võimatu, nüüd aga tundub, et see projekt võetakse võib-olla paremini vastu. sihtasutus loodi Brüsselis üheksakümne esimesel aastal ja eesmärgiks oli just nimelt teha kuuldavaks nende hääl, mis kuulduv, kuuldav ei olnud, ehk siis alustades lastest Zoltan Kodaid oli siin äh, suureks mõjutajaks äh, Yehudi Menuhini puhul ja idee seisneb siis selles, et lapsed juba varasest äh, east saadik suudavad läbi kunsti väljendada oma emotsioone, nii et enne seda, kui laps on võimeline õppima võib-olla matemaatikat või muid aineid peab ta õppima kõigepealt tantsima ja laulma selleks, et ta tunneks ennast hästi, tunneks ennast oma nahas hästi ja äh, siis, et ta alles hiljem hakkab õppima selliseid ähm, formaalsemaid valdkondi. nii et meil on siin ka selle kohta programm MUSE, mis on muusika Euroopa koolides kaasatud on kolmteist riiki, umbes kaheksasada erinevat muusikut, kes teevad koostööd algkoolidega. kümme protsenti tegevusest toimub siis kooliruumides, nii et muusikud teevad koostööd õpetajatega iganädalaselt ja seda vähemasti kolme aasta jooksul. Nad jagavad oma kogemusi ning loovad uuendusliku partnerluse õpetajaga laste huvides. ja äh, siin on meil ka kaasas inimene, kes äh, ise osaleb selles projektis ja kes räägib meile sellest hetke pärast. aga tuletan meelde, mida Yehudi Menuhin ise ütles äh, juba tol ajal, see on siis tema mulle tsitaat, ta ütles, et tegemist on sellise ajajärguga, kus on vaja muutust selleks, et ellu jääda, me peame eemalduma vastasseisust ja me peame lähtuma pigemini üksteise täiendumisest ning solidaarsusest ja just nimelt läbi selliste projektide, kunstiprojektide algkoolides on võimalik seda solidaarsust edendada, sest et tegelikult on ju vaja ära kuulata iga laps sellisena, nagu ta on, ükskõik, kas need lapsed on pärit siit või kuskilt mujalt. lapsed ju kõik soovivad ennast väljendada ja kui me ei anna neile seda võimalust, siis surutakse ta alla ja selline allasurutuse tunne lõpuks viibki vägivaldse käitumiseni, mida me praegu ju näeme suurtes linnades. nii et juba äh, väiksest peale peab lastele andma võimaluse ennast väljendada. nii et just nimelt selline kunstivaldkondi kasutav äh, õpetamus, õpetamine võib anda selleks võimaluse, nii et kasutada kõiki erinevaid eneseväljendamise võimalusi, et lapsed saaksid väljendada seda, kes nad on ja mitte lihtsalt, et nad ei ole ju mingisugused tühjad kotid, kuhu lihtsalt ähm, sisse kuhjatakse mingisugust informatsiooni terve elu nüüd äh, ma ei hakka siin küll kõike seda PowerPointi teile ette lugema, aga ma olen selle lühidalt äh, kokku võtnud ja ma tahaksin mm, vaid äh, lühidalt rääkida sellest, kuhu me oleme jõudnud selle MUSE News programmiga. kaksteist Euroopa Liidu liikmesriiki pluss Iisrael ja umbes nelikümmend tuhat last on kaasatud meie projektidesse ja projekt on aktiivsem mõnedes riikides, teistes vähem, aga umbes siis äh, seitsesada äh, kunstnikku, muusikud teevad koostööd õpetajatega regulaarselt ja tahaksin nüüd anda sõna just nimelt ühele äh, nendest kunstnikest, kes teeb Belgias koostööd iganädalaselt ühe klassiga Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. I'm a second generation, my parents. mina olen siis teise põlvkonna sisserändaja ja minu vanemad on pärit Indoneesiast, kodus lauldi sellist unelaulu, loodetavasti te veel magama ei jäänud. ning äh, selliseid pabernukke nagu näidati siis nende varje seina peale, aga siis, äh, kui äh, tulid kohalikud meile külla, siis kohe peideti need ära ja üritati ka mitte rääkida meie keelt ja see oli siis vanemate äh, plaan meid nii-öelda assimileerida. ja ma tõesti kahetsen seda väga ja kunstnikuna ma olen otsustanud anda lastele võimaluse saada koolides teistsugust haridust, haridust, mis äh, võimaldab laulda erinevates keeltes, rääkida erinevaid keeli, tuua sinna omaenda kultuur, see kõik on ju väga rikastav. ja mul oli tõesti väga suur rõõm avastada see Muse võrgustik, see võimaldab minul areneda edasi kunstnikuna. nüüd see esimene slaid räägib sellest, mida võrgustik teeb, võrgustik korraldab kunstnike vahelisi kohtumisi, rahvusvaheliselt ja ma olen sealt saanud mitmeid ideid meetodite kohta, mida siis kasutada edasi juba klassiruumis, te näete siin keskmisel pildil lauda, kus on väga palju äh, süüa. ja ma siis võtsin selle idee kooli kaasa, et äh, tegi tihtipeale on võib-olla kahekümne, kahekümne nelja õpilasega klassis äh, kümme erinevat rahvust esindatud ja miks siis äh, mitte paluda neil võtta äh, kooli kaasa äh, erinevad maitseained, toiduained, mida nad kosu-, kodus kasutavad ja siis teeme koolis nendest süüa. nii et see loob täiesti uue dünaamika, täiesti uue õppimisviisi ja ma ei räägi siin mitte ainult sisserändajate lastest, vaid ka teistest, sest et õpime ju kõik üksteiselt nii et koolist äh, saab koht, kus on võimalik õppida ka muud moodi kui lihtsalt äh, vastavalt kooliprogrammidele. õpetajad on ju meie peamised partnerid selliste projektide elluviimisel. jällegi siis õpetajad võtavad need ideed ja äh, kasutavad neid oma tundides kui me teeme süüa, siis kasutame matemaatikat, kunstilist meelt, sotsiaalseid oskusi, emotsionaalset, emotsionaalseid oskusi, nii et see on selline holistlik lähenemine, kaasab väga mitmeid erinevaid valdkondi. jällegi üks ähm, asi, mida ma ikka tundides teen, nimelt palun lastel võtta kodus midagi kaasa mis äh, on see, mis esindab sinu kultuuri, see võib olla mis iganes, kas võib-olla riideese või mingi keraamika või äh, ehe ja nad võtavad selle kooli kaasa ja räägivad meile sellest, selgitavad, milles seisneb selle asja tähendus, nad teinekord isegi ei tea, mida see asi konkreetselt tähendab ja otsime selle tähendust siis üheskoos internetist ja jällegi väga tore tegevus ja see võimalus kõike internetist otsida ja siis äh, on meil näiteks kahekümne meetrine aed siin kooli ees ja palusin lastel kõigil joonistada selle objekte sinna ja siis tulid lapsed, äh, lastevanemad sinna ja nägid, et ohoo, näen, justkui tuleks, justkui tunneks ennast nagu kodus. nii et see on ka võimalus ähm, pidada dialoogi vanematega. ma korraldan erinevaid töötubasid lastega, me teeme äh, seda vähemasti ühe sama klassiga terve aasta. ja nüüd korraldan töötubasid ka ainult vanematele ja siis lastele ja vanematele korraga. Muse Works uh.... Äh, Muse võrgustik tegutseb eelkõige algkoolis, aga järjest rohkem liigume ka teistesse kooliastmetesse. tegemist on siis noorte täiskasvanutega ja tegelikult mul on rääkida veel väga palju, aga aega on vähe. ja Muse teeb koostööd ka äh, pagulaste keskustega, teeme seal koostööd teismelistega ja siis näiteks, kui näidata neile maailmakaarti ja kuidas siis see teie teel käis nüüd näiteks Afganistanist äh, Belgiasse välja, siis mõtlete, et äh, tõmbavad lihtsalt peaaegu sirge joone, aga tegelikult äh, käib see sealt sinka-vonka ja inimesed on tõesti läbi elanud täiesti uskumatuid katsetusi, nii et uskumatu, et nad üldse siia Belgiasse kohale jõudsid. võtan siis ühe slaidi vahele. mina räägin siin paljude kunstnike nimel kes osalevad äh, Muse programmis. loomulikult olukord muutub pidevalt, aga me peame ikkagi jagama parimaid tavasid, jagama neid teistega. ning ma rõõmustan selle üle, et me oleme selle Muse võrgustiku sees Menuhini sihtasutuse raames et meil on võimalik oma meetodeid jagada ja loodetavasti on seda võimalik teha laiemalt ka teiste organisatsioonidega. nii et ma olen seda tööd nüüd teinud viisteist, kuusteist aastat võrgustikus, igavaks ei ole veel läinud ja ma olen endiselt äh, sõber ühe lapsega, kes oli ühes äh, minu klassis siin kümme, kaksteist aastat tagasi ja tahaksingi temale praegu sõna anda nüüd on temast saanud kaunis noor naine. Faara, palun uh,. Thank you, Patrice, for having me. suur aitäh, et olete mind siia kutsunud, minu nimi on Faara, ma olen kahekümne kolme aastane, minu äh, vanemad on Marokost pärit ja seega ehk ma siis olen marokolane. ma mäletan seda, et kui me saime ennast väljendada loominguliselt, siis ainuke keel, mida meil oli vaja, oligi loomingulisus ja ma mäletangi, et me õppisime, kuidas teha koostööd, me õppisime austama üksteise traditsioone. meil on siin nüüd kohal äh, kahe põlvkonna esindajad naiste seast, kes äh, on mõlemad rändetaustaga ja kes leidsid siis võimaluse ennast väljendada läbi kunstile kool ei ole mitte ainult ainus äh, võimalus äh, integreeruda, vaid on ka muud võimalused, nagu me nägime, võimalused toetada. ma tänan teid äh, väga tõesti nende äärmiselt huvipakkuvate ettekannete eest me oleme täna siin kuulamisel väga olulisi asju kuulnud ja kindlasti teie poolt tehtud ettepanekud ja mõtted on ka meie tulevase töö jaoks vajalikud. nüüd annan sõna komisjoni esindajale proua Chiara Cariazzo ja tema tegeleb siis äh, kultuuri- ja haridusküsimustega rändekavas. Äh, me teame, et meil on äh, vaja tõsta vahendid, vahendeid, suurendada vahendeid haridusele juurdepääsu tagamiseks kuuskümmend miljonit on ette nähtud selleks aastaks, me teame, et nägime, et ka Erasmus pluss raames toimus äh, pakkumine ning äh, tahaksin, et räägiksite siis täpsemalt sellest, kuidas äh, riikideüleste tavade põhjal oleks võimalik siis äh, välja kujundada teatud mudeleid ja teatud äh, head tavad. me räägime täna välispoliitikast, ka äh, julgeolekupoliitikast, aga me ei saa nendest teemadest enam rääkida ilma, et arvestaksime ka haridusküsimustega ning suurema sotsiaalse kaasatusega ja kultuuripanusega. nüüd eh, tahaksingi anda sõna teile ja tänan, et te siia täna tulite. Grazie presidente, thank you very much for having invited suur aitäh, proua esimees, suur aitäh, et mind siia kutsusite väga huvitavale kuulamisele. jah, tegemist on väljakutsega haridussüsteemi üle, sest et on rohkem kui miljon pagulast, kes jõudsid Euroopasse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning sada kolmkümmend tuhat on jõudnud Euroopasse juba selle aasta algusest saadik, seda hoolimata väga keerulistest tingimustest, millest me siin kuulnud ka oleme ja kuna paljud varjupaiga taotlejad on madala kvalifikatsiooniga, kuid tööealised või siis lapsed, kes on tükk aega juba haridussüsteemist väljas olnud, siis on olukord eriti keeruline. umbes kolmkümmend protsenti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta varjupaiga taotlejast olid alla kaheksateist aasta vanad ja pooled nendest olid siis veel kaheksateist kuni kolmkümmend neli aastat vanad ja kuigi meil ei ole väga konkreetseid andmeid, siis siiski on äh, olnud ka palju saatjate alaealisi, nelikümmend kolm protsenti Rootsi varjupaiga taotlejatest olid alla äh, kaheksateist aasta vanad, kellest üle poole olid saatjate alaealised. nii et me räägime siin umbes kolmekümne viiest tuhandest sellisest äh, varjupaiga taotlejast. ja haridus on loomulikult kõige parem võimalus, kuidas pakkuda inimestele võimalus äh, õppida, ennast teostada ning ühtlasi selleks, et panustada kultuuridevahelisse dialoogi kui lõimumise alusesse, see loomulikult soodustab ka sotsiaalset ühtekuuluvust ning on ka investeering Euroopa inimkapitali, arvestades meie vananevat elanikkonda. et nüüd siis tuleb integreerida tuhanded alles Euroopa Liitu saabunud inimesed haridussüsteemi ja seda võimalikult ruttu. nii et sisserändajad ja varjupaiga taotlejad tuleb täielikult integreerida haridussüsteemi eh, juba varasest east peale ja siis ma räägin siin koolist, kuigi edasi juba ülikoolist ja ka elukestvast õppest, selleks et eh, mitte lasta neil langeda vaesusesse või tõrjutuse ohvriks. me oleme rääkinud juba keeleõppest täna, see on väga oluline aspekt. kindlasti tuleb anda, hinnata ka seda, millised teadmised on uuele õpilasele, alles riiki saabunud õpilasel, tuleb kindlasti tagada, et on lapsel olemas põhiteadmised, kui ta on ka näiteks haridussüsteemist olnud pikka aega ära ja kindlasti tuleb siin koolitada ka õpetajaid nii et peab lubama ikkagi eh, ka sisserändajatel täielikult ennast teostada. mitte esimest korda ei seisa Euroopa Liit silmitsi sellise pagulaskriisiga, on ka selgeid andmeid näiteks Piisast ja mujalt selle kohta, et ei ole võimalik sisserändajatel haridussüsteemis ennast samamoodi teostada nagu teistel. see mõjutab omakorda nende ligipääsu tööturule ja see suurendab veelgi oskustes peituvat lõhet. noored inimesed, kes on pärit mujalt, siis nad, neil on seitse, seitsekümmend protsenti suurem võimalus, et nad jätavad kooli pooleli ja seda lihtsalt sellepärast, et nad on ebasoodsas positsioonis haridussüsteemis. nüüd kuna kooli, kool jäetakse pooleli, kui neil on ka vähesed põhiteadmised, siis see tekitab sotsiaalse ebavõrdsuse. ja tegelikult see kõik oli teada enne seda, kui sisseränne jõudis nii olulisele kohale poliitikas. nüüd võtame näiteks Iirimaa ja Ühendkuningriigi. seal on väga palju mujalt pärit inimesi, kes on kõrge kvalifikatsiooniga, samal ajal kui Prantsusmaal, Hollandis ja Saksamaal on rohkem madala kvalifikatsiooniga sisserändajaid. Itaalias ja mujal näiteks ei ole üleüldse erilist vahet kas kohalike või sisserändajate haridustaseme vahel. kuid siiski enamikes liikmesriikides oleme me näinud, et kui varem on tulnud suur hulk sisserändajaid riiki, siis on see viinud siiski lõhestamiseni enamasti kolivad inimesed ju sotsiaalselt keerulisematesse piirkondadesse ja tihtipeale on siis nendes koolides väga palju selliseid inimesi, kes ei räägi eh, kooli peamist eh, õppekeelt. ja me peame võtma kasutusele meetmed selleks, et vältida mineviku vigade kordamist ühtlasi on väga tähtis see, et vältida sotsiaalset tõrjutust ning edendada kultuuridevahelist dialoogi läbi erinevate hoobade, mida siin täna juba mainiti, näiteks sport, kultuur, erinev noorsootöö ja ka nii formaalne kui mitteformaalne õppimine sotsiaalne kaasatus on vajalik selleks, et meil oleks kaasav Euroopa, seda on siin öelnud kõik, sellesse peavad panustama kõik nii Euroopa Liidu tasandil kui ka riiklikult institutsioonide sees ja sinna alla käivad ka siis sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond. noored panustavad ju igasti demokraatlikku ühiskonda ning seega tuleb neile erilist tähelepanu pöörata just läbi noorsootöö. kümme protsenti on Euroopa Liidu kodanikest pärit või muu taustaga ja nemad ju panustavad meie majandusse ning uute töökohtade loomisesse nii et nagu tead, tegelikult on see olukord meile teada, me ei tegele sellega mitte esimest korda, me teame, kuidas hakkama saada pagulaste vooluga, jah, tõesti, mastaabis on see praegu suurem kui varem, kuid meil on ju võimalus kasutada oma varasemaid kogemusi ning reageerida sellele olukorrale, kasutades olemasolevad vahendid ja programmid. me peame jätkama jõupingutusi riiklikul tasandil meie Euroopa Komisjonis äh, ning oma direktoraadis oleme juba alustanud seda tööd, meil on mitmed instrumendid juba olemas, te mainisite Erasmus plussi ja nii ehk naa, me juba tegeleme pagulaskriisiga, sisserändest tulenevate väljakutsetega ja seda läbi projektide ellurakendamise. aga see ei ole algust saanud, alguse saanud mitte praegu, kui me vaatame näiteks Erasmus pluss projektide ja projekte ja ka teisi projekte, siis on siin üle kahesaja eduka näite. näiteks spordivaldkonnast, vabatahtlikus töös spordis, ka erinevaid haridusprojekte, mis on suunatud ähm, muukeelsetele inimestele, ka noorsootöö projektid, kultuuri, kultuuridevaheline äh, koostöö, projektid, mis on suunatud õpetajatele, neid on tõesti väga palju andmebaas on täiesti avalik, nii et võite sealt äh, kõik ka vaadata, mis projektidest jutt käib, aga mida me siis nüüd konkreetselt praegu teeme? Euroopa Komisjon äh, tugevdab veelgi Rasmus pluss programme. Äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on sinna võimalik sisse või on siin seatud prioriteetideks just nimelt kultuuride vahelisus. me oleme koostööprojektide rahastamisvahendid, mis on umbes nelisada miljonit eurot, eh, teinud kättesaadavaks haridus- ja spordivaldkonnas ja prioriteetsed on need projektid, mis keskenduvad just nimelt sotsiaalsele kaasatusele. loomulikult eh, pöörame erilist tähelepanu projektidele, mis eh, tegelevad pagulastega, varjupaigataotlejatega, sisserändajatega, või mis keskenduvad siis pagulaskriisile laiemalt. lisaks on meil valmis, on meil plaanis kuulutada välja äh, projektikava kolmeteistkümne miljoni euro raames, mis äh, on siis suunatud just nimelt äh, rohujuure tasandil projektidele, kas koos Euroopa Liidu toetusega või ilma, jällegi on see selleks, et parandada äh, pagulastaustaga inimeste olukorda, edendada põhiõigusi ning vältida radikaliseerumist läbi haridussüsteemi. me oleme kohandanud Erasmus pluss programmi ja oleme loonud erinevaid internetipõhiseid vahendeid, mis on suunatud nii õpetajatele kui õpilastele. ja meil on ka siin uus e-õppe, keeleõppe võimalus internetis, mis on suunatud hiljuti saabunud eh, sisserändajatele. sada tuhat litsentsi keeleoskuse hindamiseks ning eh, ka keeleõppeks. seda järgmise kolme aasta jooksul. loov Euroopa programm on samuti osa meie jõupingutustest me rahastame kultuurikoostööd läbi konkreetsete projektide, kultuuridevahelise dialoogi ning sisserändajate integreerimiseks, meil on siin selleks veel lisa kuus miljonit eurot. edasi Euroopa vabatahtlikud, nii et noored inimesed, kes töötavad noorte inimeste heaks, need vahendid on siin ka täiesti olemas ja ühtlasi saame prioritiseerida just nimelt seda tüüpi vabatahtlikku tööd. ja äh, veel lühidalt lõpetuseks, me oleme juba pingutanud selleks, et siin luua uusi tegevusi, et äh, koguda parimaid tavasid, töötada välja juhised selleks, et äh, toetada liikmesriike laste integreerimisesse tavakoolisüsteemi. nii et meie toetame ligipääsu haridussüsteemi läbi keeleõppe ning kvalifikatsiooni tõstmise. lõppkokkuvõttes on see tegelikult osa seadusliku rände paketist, mida mainis proua Kenge. nii et meie panustame kindlasti sinna haridus äh, noorsootöö ja spordivaldkonnas, me tahame suurendada ligipääsu keeleõppe võimalustele, ühtlasi koolitada õpetajaid ja selleks, et ähm, ära hoida seda, et ei saa lapsed koolis hakkama ning ühtlasi äh, panustada kultuuridevahelisse koostöö läbi noorsootöö ja spordi, nii et meil on erinevaid vahendeid siin näiteks e-twinning platvorm koolidevaheliseks koostööks meil on erinevaid instrumente selleks, et ka pakkuda liikmesriikidele konkreetseid suuniseid ja nõuandeid. ja Pariisi deklaratsioon, te vist teate, mis see on, umbes aasta tagasi kirjutati alla deklaratsioonile Pariisis, seda tegid haridusministrid, osales ka volinik, tehti üleskutse selleks, et igal tasandil haridussüsteem hakkaks edendama Euroopa põhiõigusi ning põhiväärtusi. nüüd siis on käimas rakendusfaas. eesmärgiks on tagada see, et inimestel, noortel inimestel on kodanikuteadmised, kultuuridevahelise koostöö teadmised ja et pööratakse erilist tähelepanu ebasoodsas seisukorras olevatele õpilastele ning äh, igati võimaldada erinevaid mitteformaalseid õppimisviisi. nii et siin on siin nelisada miljonit Erasmus pluss raames, edasi Pariisi deklaratsiooni raames veel kolmteist miljonit, aitäh! ma tahaksin tõesti tänada teid, ma ei taha võtta teilt võimalust veel küsimusi esitada aga tahtsin, et kogu paneel saaks kõigepealt ikkagi sõna, aitäh äh, ka teie ettekande eest, äh, proua Kiara Karjatsa. Äh, meie mureks on see, et ühest küljest on meil programmid, teisalt poliitikad, aga meie peame lootma, et ka komisjon mõistab sellest, et tuleb rohkem äh, rõhku panna äh, kultuuri- ja hariduspoliitikale ning leida ka vahendeid. Erasmuse Euroop-, mm, Loovi Euroopa programmi raames on küll juba nähtud teatud eelarveread ka nende projektide jaoks, aga me tahaksime ikkagi tagada, et me räägime siinkohal ka lisavahenditest, mitte ainult neist vahenditest, Eh, mis eh, siis eraldatakse juba olemasolevatest fondidest. ka see uus teatis, mida me ootame nüüd eh, ja ka Pariisi deklaratsioon, ma arvan, et see peaks tõesti sundima ka komisjoni läbi vaatama uuesti eelarvet. ma arvan, te kõik olete sellega nõus ning me tahame tahaksime, et Junckeri komisjon tõesti pööraks rohkem tähelepanu neile küsimustele ning äh, toetaks seda poliitika. ma vabandan tõesti väga kõigi teie ees ja ka meie külaliste ees, sellepärast et meil leiab aset siin väga oluline tseremoonia, kus pean osalema, aga meie aseesimees äh, proua Trüppel siis äh, võtab koosoleku teiega kokku, ega ka Stoidrova ja teised kolleegid saavad aidata ma näen, et me oleme natukene üle aja läinud, ma tõesti vabandan, väga suur aitäh veel kord meie külalistele. Eh, tundub, et siin on rohkem nais, naisi, ma arvan, et eh, see on eh, kindlasti ei ole olnud meiepoolne tahtlik valik, vaid teie kuriikulum tundus lihtsalt huvipakkuvam olevat siinkohal suur aitäh teile, aitäh ka kolleeg Trüppelile, kes üle võtab koosoleku juhtimise. ja peatse kohtumiseni. Yes. Dear speakers, dear colleagues. lugupeetud äh, sõnavõtjad, lugupeetud kolleegid, veel kord äh, suur tänu teile nende väga huvitavate sõnavõttude ja ettekannete eest nüüd meil on äh, aega küsimuste-vastuste jaoks ja küsimuste jaoks siis palun üks minut, esimesena siis proua Schröder. suur tänu. Äh, suur aitäh, tõesti kahju, et meil on nii vähe aega selleks, et küsimusi esitada. Äh, nüüd mitu põhimõttelist äh, punkti on seotud äh, integratsiooniga. nelikümmend kaks protsenti pagulaste lastest, äh, see tähendab, et ülejäänud kuuskümmend protsenti ähm, täiskasvanutest vajavad ka keeleõpet ja suur tänu nende näidete eest, mida me, millest me kuulsime, aga ma tuleksin tagasi ka selle juurde, millest rääkis proua Palbach. nimelt tema rääkis õpetajate vaatevinklist nimelt õpetajad, kes peavad hakkama saama ähm, pagulaste õpetamisega, et millise koormusega nad peavad hakkama saama, nii et ärme unustame seda, et Erasmus pluss on ainult edukatele, sellepärast et äh, direktorid peavad kõigepealt esitama taotluse ja siis ootama, vaatame, kas ka vastu võetakse. õpilaste lõimimine ja keeleõpe peab toimuma me ei saa lihtsalt oodata, et äh, keegi nõusoleku annaks. koolidel peab olema vastavad ressursid, et ma ei soovi kritiseerida Erasmus plussi, sest te vastasite äh, see, aga sellest, see ei ole lahenduseks, kui on sada tuhat äh, uut äh, inimest, kes peavad õppima võõrkeelt ja mitte ainult võõrkeelt, vaid nad äh, peavad äh, tutvuma ka terve rea kultuuriliste mm, normidega ja selle jaoks on vaja mm, mm, ressursse, et me küll hindame Erasmus plussi, aga see on lihtsalt nagu kirss koogil. see on lihtsalt nagu midagi lisaks, see on selline luksus. see ei ole midagi sellist, äh, mis on võimaldatud igale koolile ma sooviksin tänada proua Balbachi, kes on äh, õpetajatena esirinnas ja ma tõesti äh, imetlen tema tehtut ja seda, mida ta on saavutanud. see oli küll selline üldine poliitiline avaldus. ja nüüd äh, kolleeg Morgana, palun. <clears throat> hästi lühidalt, sellepärast et Äh, kui väga põhjalikult hakkame küsima, siis võib-olla hakkame otsast pihta kogu aruteluga ja ma arvan, et siin on tõesti mõned küsimused, mis vääriksid sellist väga pika arutelu, aga doktor Karjatso väga hästi tegelikult võttis kokku selle, millised on Euroopa tegevuskava prioriteedid. ja me peame tõesti äh, kõikide jõupingutused koondama formaalse, mitteformaalse õppe peale, see on tõesti väga oluline seda olen varem ütelnud, aga see äh, tegelikult vastab ka reaalsusele ja ilma sellega arvestada me ei suuda probleeme lahendada. keeleõpe on muidugi esimene oluline asi, samuti õpilaste teadmiste väärtustamine, nende äh, tunnustamine samuti õpetajate toetamine on muidugi problemaatiline, ma arvan, et neil on vaja erikoolitust kuid äh, samuti oleks vaja muud toetust, me ei saa ju nõuda, et äh, kõik äh, õpetajad suunataks kooli õpetama. me peaksime e-, töötama ka läbi õpilaste endi muidugi on väga palju muidki asju ütelda, aga jah, tsiviilõpe ja kodanikuõpe, see on kindlasti keskse tähtsusega. tahtsin tulla tagasi ka eh, professor Besotsi eh, ettekande juurde. esiteks, üleskutse mitte lähtuda ainult äh, siiani kohaldatud kindlatest mudelitest, vaid äh, ka integratsiooni ja vastuvõtmise puhul äh, olla avatumad, see on põhitähtis, me ise ka ju lähtume põhimõttest koos mitmekesisuses, nii et ma arvan, et üks mudel kindlasti ei sobi kõikide probleemide lahendamiseks see kindlasti tähendab, et tuleb vaadata ka seda, millised on siis lõpuks need head tavad. ja praegu tegelikult eh, need head tavad ei ole olulised mitte seetõttu, et neist võiks saada eeskuju kõigile, vaid et neid tuleks tunnu-, tunnistada ja neid võiks eh, siis kohaldada, kui olukord selleks sobib, aitäh. Anybody? kas keegi soovib vastata? palun kõigepealt sooviksin tänada nende öeldud sõnade eest ja ma sooviksin lihtsalt välja tuua selle, et tõepoolest, Erasmus pluss ei ole vastuseks kõikidele väljakutsetele. me peame osadele väljakutsetele vastama ja meil on ka vahendeid äh, nii programmi poolel, nii nagu proua esimees äh, Kosta ennem ütles, või ka poliitika poolel. nüüd programmi poolel ma arvan, et äh, see, mida Erasmus pluss saab äh, pakkuda, äh, see puudutab eelkõige siis riikide ülest koostööd ja samuti mm, üksteiselt õppimise võimalus on oluline. Need on need kaks vahendit, mida me huvilistele pakume. ja me pakume võimalusi õpetajatele õppida teistelt õpetajatelt et osaleja koolidelt õppida teistelt koolidelt ja samuti noored saaksid oma kogemusi vahetada. ja loomulikult Erasmus pluss on ka ähm, sektoriteülene pro programm, nii et äh, siin näiteks äh, spordisektor saab äh, kaasatud, ülikoolid, tase saab kaasatud, nii et siin siis ametlik, mitteametlik äh, Ähm, haridussektor kaasatakse ja ühendatakse üksteisega. ja nüüd, mis puudutab äh, poliitika poolt, siis poliitika valdkondades Euroopa Liidul on väga piiratud pädevused hariduses ja koolituse valdkonnas. aga me pakume siin võimalust äh, liikmesriigile äh, õppida teiste kogemusest vastastikuse õppimise kaudu ja meil on nagu vastavaid projekte mis äh, peatselt ähm, ka käivituvad, see puudutab äh, näiteks ähm, saatjate alaealisi ja, ähm, ja ka muid projekte, nii et nad siis vahetavad omavahel kogemusi ja õpivad üksteiselt äh, ja tagamaks seda, et erinevatel tasanditel oleks tulemus vägagi viljakas, nii et siis piirkondlikul, kohalikul, riiklikul, Euroopa tasandil tuleb neid tulemusi saavutada. nüüd proua Possele, palun ajouter aux commentaires de Madame Sotštrova? ma tahaksin omalt poolt lihtsalt ühe asja lisada, jah, Erasmus pluss on programm, mis edendab koostööd Euroopa Liidu tasandil, aga meil võimaldas see tuua kokku ka partnereid, kes ei oleks Erasmus pluss kaudu kohtunud ja siin kaasata ka äh, rom-, on siin muusikaprogramm, äh, mis võimaldab võidelda negatiivsete stereotüüpide vastu, mille all kannatavad äh, romad üle terve Euroopa Liidu. tegemist on ju väga rikka tegelikult kultuuriga. ja läbi selle muusikaprogrammi me töötasime välja ka repertuaari õpetajatele, nii et neil on siis võimalus õppida tundma seda kultuuri sama saaks teha ka teise, igasuguste teiste kultuuride puhul, mida siis konkreetsel kultuuril on meile pakkuda, mida meil on võimalik sellest õppida, me pakume erinevaid vahendeid õpetajatele selleks, et õppida tundma siis kas äh, Rooma kultuuri või siis miks mitte ka näiteks äh, berberite, afgaanide või kelle iganes kultuuri. nii et on väga lihtsad vahendid selleks, äh, nagu näiteks muusika ja muusikainstrumendid, muusikainstrumendid, mis on võetud äh, mustlaskultuurist. ka erinevad laulud ja on seletatud ära, mida tähendavad need sõnad, tegemist on ju ka keelega, mis on paljudele üsnagi äh, tundmatu, aga tegelikult kannavad romad endaga äh, sanskriti tähendust, mis on edasi kandunud näiteks Hispaania mustlaskeelde originaalis on nad pärit ju tegelikult Indiast, nii et äh, me peame äh, pakkuma võimaluse õpetajatele leida erinevaid vahendeid, kuidas avastada seda äh, konkreetselt väga rikast kultuuri. nii et just see siis veel lisaks Erasmus plussile, aitäh. Yes, please, Mrs Pisotsi, please. proua Pisotsi, palun. no, volevo eh, sottolineare. tahaksin toonitada Eh, seda, mis tuli tänastest aruteludest välja. Eh, nimelt eh, suhete olulisus, ma usun, et õpetajaid saaks paljuski aidata. ja nad peaksid ise olema need, kes ehitavad üles sotsiaalseid suhteid. kool, kool, vabandust, põhineb väga palju õppimisel ja edukusel õppimisel ning eh, aga tuleb väärtustada ka eh, kõikide õpilaste kultuuripärandit. aga ma arvan, et koolis tuleks samuti tähelepanu pöörata veel sotsiaalsele kapitalile, eh, mis areneb välja ka koolis endas ja mis peaks peegelduma ka koolist väljapoole. väga paljudes koolides ei osata seda veel teha see oleks siis võimalus ka paremini pedagoogilist tööd teha. ning äh, siin tulevad mängu muidugi ka perekonnad, kas siis äh, riikide äh, kodanike perekonnad või siis sisserändajate omad või siis rändeperekondadest pärit inimesed. sotsiaalne sotsiaalsed suhted on kultuuride vahelise dialoogi aluseks ning samuti integratsiooni aluseks. ilma selleta ei ole võimalik jõuda püsiva integratsioonini. me võime kasutada kõige paremaid integratsioonimudeleid ja teooria tasandil, aga tegelik integratsioon käib ikkagi läbi praktika. mitte ainult läbi hea pedagoogilise töö, vaid sots-, läbi sotsiaalse praktika, ehk siis läbi selle, et luuakse suhteid, jagatakse kogemusi ning äh, ka jagatakse vajadusi, pööratakse üksteisele tähelepanu. ma kardan ise väga äh, vaesustumist, mitte ainult äh, materiaalset, vaid äh, üldist äh, Euroopa sotsiaalse ning äh, kultuurilise koe vaesustumist. suur tänu, lugupeetud kolleegid ja austatud külalised, ma arvan, et see oli tõesti väga rikastav arutelu, mis meil täna pärastlõunal toimus, me saime väga palju äh, head infot ja ma arvan, et selge on see, et me kõik teame, et meil on vaja terviklikku lähenemist selleks, et lahendada praegune ennenägematu mm, rändekriis Euroopas ja selge on see, et kõik poliitikad ja kõik vahendid, mis meie käsutuses on, et neid tuleb kasutada erinevate programmide käigus institutsioonides, nii sise- kui välispoliitikas, aga selge on ka see, et meil on vaja ka kaasata erinevad ähm, osalejad, liikmesriigid siis, sest meil ei ole ju äh, ainupädevust, sellepärast et liikmesriikidel on kultuuri ja hariduse valdkonnas väga palju pädevusi ja me peaksime kuidagi kombineerima ja ja Euroopa Liidu tasand peaks olema täiendavaks siin, aga igal juhul tuleb kaasata liikmesriigid, Euroopa Liidu institutsioonid, rahvusvahelised organisatsioonid ja kindlasti on meil vaja kaasata ka kodanikuühiskond, kolmandad riigid, kohalikud omavalitsused ja teeksin kokkuvõtte tänasest pära pärastlõunas, see on küll minu isiklik ähm, hinnang ja siin õigusega rõhutati seda, et, et oluline on just kuuluvustunde väljaarendamine, see töötab segregatsiooni vastu, sest sellepärast, et on näha, et liikmesriikides, kus tegeletakse kuuluvustundega, et äh, seal tegeletakse, saadakse aru, et see on seotud sotsiaalse pädevusega ja selle tulemuseks on ka paremad ähm, haridustulemused. nii et äh, seetõttu on oluline, et me omal tasandil, liikmesriigi tasandil ähm, rohkem ära teeksime selle saavutamiseks ja väga huvitav oli ka äh, näha, mida me peaksime tegema õpetajate, kuidas anda neile rohkem äh, olulisust, kuidas kaasata nad kultuuridevahelisse dialoogi, kuidas anda õpilastele võimalus õppida meie koolides ja selge on see, et see tähendab, et me peame oma eelarveid täiendama, sellepärast et ilma lisavahenditeta see ei toimi ja suur tänu veel kord äh, teie pühendunud töö eest, see oli väga selge ehm, ülevaate teie tegutsemisest, aga selge on see, et ilma piisavate ressurssideta selles tegevuses, see tegevus ei toimi. ja mul oli väga hea kuulda ka seda, et Euroopa Liit peab ka ehm, ekspertiis, ehm, osku-, ekspertiga oskused välja töötama, just noorsootöö raames, see on siis seotud ka rassismivastase võitlusega ja mm, tuleb kaasata ka institutsioonid ja ka noorsootöö projektid peavad olema ähm, siis sellised, et nad tõesti saaksid oma ülesannetega hakkama. ja mainiti ka seda, et et lõimimise oluliseks osaks on ka sotsiaalne praktika ja see on tähtis, sellepärast et see tähendab, et meil on kõigil omad ülesanded, kohustused äh, et lõimimine on see, mida me peame kõik üheskoos tegema ja seda erinevatel ühiskonna tasanditel. ja veel viimasena, aga see ei ole mitte vähem tähtis, et me peame teadvustama seda, et kunst on vägagi suureks abiks, eriti just noorte jaoks, aga mitte ainult noorte jaoks, leidmaks oma hääl, eh, eneseväljenduse viis ja läbi selle Äh, siis ähm, leida ühenduspunkt äh, ka oma ähm, võõrustava riigiga ja mitte kaotada ka oma päritoluriigi ähm, traditsioone, nii et äh, oluline on kaasata ka siis loovuse pool, et lõimimine oleks tõeline edu. nii et suur tänu teile kõigile, suur tänu ka meie publikule ja kena õhtut teile! Thank you.